Uh, dear friends, ladies and gentlemen. kallid sõbrad, lugupeetud daamid ja härrad. mul on väga hea meel uh, istuda siin teie seas. meid ootab ees kahepäevane tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni koosolek. teemasid on palju ning äh, enne, kui me oma koosolekuga pihta hakkame ning ma koosoleku ametlikult avatuks kuulutan, tahaksin anda korraks sõna ka tõlkidele. ja ennem ütleksin paar sõna ka oma emakeeles. ma tahaksin teatada teile, et äh, tõlge lõpeb täna kell kaheksateist kolmkümmend ja Äh, mina tahaksin öelda, et äh, ütleb härra esimees, et ma hindan kõrgelt tõlki ja tõlkide tööd ja Najwięcej języków w skali świata oma tööks on meil siin Euroopa Parlamendi saadikutel tõesti vaja tõlke, me oleme institutsioon, kus on kõige rohkem keeli äh, kogu maailmas, kõige rohkem keeli tõlgitakse Euroopa Parlamendis ja äh, me võime vaadata ka seda, mis juhtub äh, ÜRO-s, aga, aga siiski meil toimub tõlge kogu aeg, seal aga ei toimu äh, kõikides tõlkedes, äh, kõikides keeltes tõlget kogu aeg ja ka meil täiskogul võib äh, kasutada kõiki Euroopa Liidu keeli. raportöörid, kellega me koostööd teeme, ja tõlgid ja tõlkidel on äh,, mõnedel tõlkidel meie koosolekul on teile teada ning ma paluksin teil kõikidel panna äh, kõrvaklapid pähe, kõik võivad valida selle keele, mida nad kõige paremini mõistaksid, mõistavad ning nüüd annaksin äh, sõna tõlkidele, nagu varasemalt kokku lepitud ja tõlgid soovivad teatada, et seoses töötüliga parlamendi administratsiooni ja, ja tõlkide vahel kehtestatud töötingimuste tõttu, mis seavad ohtu tõlk, tõlke kvaliteedi, tõlgid lõpetavad oma töö täpselt ettenähtud ajal kell kaheksateist kolmkümmend. vabandame tekitatud ebamugavuse pärast. aitäh! E, okej. Okay. Okej. Okay. Dzisiaj o godzinie 18.30 Czyli z tego wynika, e, że tak jak prosimy często. see tähendab täna kella poole seitsmeni on meil tõlge ning mõnikord me oleme palunud, et tõlgid saadaksid meie tööd natuke kauem, täna see kahjuks võimalik ei ole. mul on natuke kogemusi sellega juba triloogides olemas. nagu te teate, meie komisjonil on üsna palju triloogia ning seal on olukord täpselt samasugune meie tõlgid on olnud, meie tõlgid on meiega nii kaua, nagu triloogid planeeritud on. ning triloogides on see väga oluline, näiteks tralo-, Strasbourgi triloogis, Strasbourgis oli üks viietunnine triloog ning ähm, nii need asjad lähevad, kui me tahame mingi protsessi lõpetama, lõpetada. peame lihtsalt pikemalt tööd tegema. ning äh, nii ka täna, me peame väga tõhusalt oma tööd tegema selleks, et õigeaegselt lõpetada. nii, nüüd alustame kohe oma koosolekuga, päevakorra vastuvõtmine, kui märkusi ei ole, siis võetakse päevakord vastu uh,. ja kui teil päevakorra kohta kommentaare ei ole, siis uh on ette päevakorda ette juhataja teadaanded, teadaandeid meil ei ole tegelikult täna ja koosolekute protokollide kinnitamine, päevakorrapunkt number kolm, kakskümmend, kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda aprilli kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta protokollid, kui keegi ei esita enne koosoleku lõppu vastuväiteid, siis loeme need protokollid kinnitatuks. nüüd siis päevakorrapunkt number neli äh, ja esimene sisuline punkt meie ITRE tänasel koosolekul alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus. aeg tegutseda. ja sõna saab härra Krasnodebski. ta on meie raportöör, meie ITRE komisjon esitab arvamuse transpordikomisjonile, mis on juhtkomisjon selle tähtsa teema puhul ning ähm, täna pärastlõunal äh, härra Tšessak, kes on ka Euroopa konservatiivide reformistide perest, perest asendab härra Krasnodebskit ja äh, härra Tšessak. palun, teil on sõna. E, austatud esimees, suur tänu, härra Krasnodebski paraku ei saanud täna koosolekul osaleda, sellepärast et tal tekkis probleeme lennuühendusega ning seetõttu palustan mul enda nimel sõna võtta. austatud kolleegid, mul on au täna meie arvamust esitleda seoses taristu arendamisega alternatiivkütuste osas Euroopa Liidus. Euroopa Liidul on tegevuskava rakendamisel ning hinnatud on ka liikmesriikide rakenduskavasid kätte on jõudnud aeg, et Euroopa Parlament saadaks selge sõnumi kõigile asjaosalistele alternatiivkütuste taristu vallas. me ei tohi unustada ka teisi turge, nagu näiteks Hiina, kus võrke arendatakse märksa kiiremini, kui me seda ootasime. meie turg peaks seetõttu saama ka kiirema arengu osaliseks, vastasel juhul jääme maha ning ei suuda enam ülemaailmsete tegijatega kaasas käia, seetõttu keskendun neljale olulisele sambale selles probleemistikus. meile on väga oluline, et et transpordikomisjoni hääl, hääl oleks, et transpordikomisjonis meie hääl kuulda oleks ning äh, ma loodan, et kolleegid minu loogikat äh, jälgida suudavad ning me osa olulisele keskenduda saame. tahaksin täna rääkida peamiselt kahest valdkonnast. kõigepealt tuleb meil tagada, et suurem energiavahendus ning ähm, et äh, tagatakse ning ei teki varustushäireid. eriti oluline on investeerida elektrimobiilsusesse, aga samas tuleb investeerida ka nutikatesse võrkudesse ja laadimisjaamadesse, kui me seda ei arvesta, siis siis äh, sa-, hakkame maksma kõrgemat energiahinda, sellepärast et tekivad tipp- Äh, hetked energia tarbimisel. lisaks tuleb ära kasutada, ära kasutada võimalikult efektiivselt raha. et äh, investeeringute läbi avada alternatiivkütuste potentsiaal. me räägime siin CEF-ist, Euroopa Investeeringute Fondist, Horisondi programmist ning tõukefondidest. kõigil neil on oluline roll taristu arendamisel me peame neid äh, vahendeid omavahel koordineerima, seda ratsionaalselt tegema ning äh, vältima niisugust, niisuguseid surnud punkte äh, uuringute ja arenduse vahel. austatud variraportöörid, suur tänu, et olete minu ettepaneku teadmiseks võtnud, ootan teie ettepanekuid ning olen peagi koostamas uut teksti kompromissettepanekutega soovime meile kõigile head koostööd, aitäh mm,! Äh. suur tänu, head kolleegid, et lugesite ette selle teadaande meie kolleegilt härra Krasnevskilt. härra Krasnevski on meie raportöör selle teema puhul, meie arvamuse koostaja. nii Henna Virkunen nii ning nüüd võtab Rahvapartei nimel sõna proua Virkunen, ei ole kahjuks siin, aga tema, ta andis oma märkused ITRE sekretäriaadile edasi ning mina loen need ette. Henna Virkunen Shadow Reporter of Bihar. proua Virkunen, kes on Rahvapartei fraktsiooni äh, variraportöör. ma soovin tänada teid, härra Krasnodebski, teie arvamuse projekti eest olen igati päri teie seisukohaga, et me peame oma akude tööstust toetama ja edendama, et meil oleksid kestlikud akud Euroopas ning meil oleks kogu Euroopa põhine väärtusahel paigas. me peame Euroopa konkurentsivõimet tugevdama, autotööstus on Euroopa jaoks otsustava tähtsusega. Euroopa Liit, nende Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad alternatiivkütuste kasutamist transpordisektoris edendada ja vähendada sõltuvust naftast ja selle kahjulikust mõjust keskkonnale vähendada selle kahjuliku mõju keskkonnale. me tahame ka toetada energiavarustuskindlust Euroopas ning Euroopa Liit peaks püstitama eesmärgid sektorile, tööstusele, kuid igasugune lähenemisviis peaks olema tehnoloogianeutraalne. meie eesmärgiks on vähendada heitmeid, alternatiivkütused on kiire moodus seda eesmärki saavutada ning seetõttu ma leian, et kestlikud biokütused on äh, õige lahendus, mis aitab meil vähendada heitmeid, sellepärast et autopargi uuendamine on aeganõudev protsess. teadusuuringud ning tehnoloogia areng on äh, aidanud meil välja töötada edukaid alternatiivkütuseid kõikide transpordiliikide jaoks turu vastuvõtt on olnud paraku aga aeglane ja me peame poliitiliselt midagi ette võtma. aga ähm, lahendusi välja töötades peame lähtuma turuks, erinevate kütuste jaotusvõrgustik, laadimispunktid, mis on kättesaadavad avalikkusele on äh, olulised äh, näiteks elektrisõidukite jaoks äh, ning sel, neid välja ehitades tuleb lähtuda turutingimustest. komisjon aga omalt poolt peab tagama, et olemas oleksid vajalikud taristu rahastamisvõimalused alternatiivkütuste jaoks, et turg saaks rohkem selliseid kütuseid vastu võtta. seda tuleb teha, kasutades olemasolevaid finantsinstrumente, nagu näiteks EFSI, Äh, Euroopa ühendamise rahastu, Horisont raamprogramm ja teised. Need olid siis proua Virkuneni kommentaarid, kes ja tema on Rahvapartei fraktsiooni variraportöör ja nüüd äh, proua Werner sotsiaaldemokraatide pärast. suur tänu ning äh, suur tänu väga hea arvamuse eelnõu eest mõistlik ja kiire alternatiivkütuste võrgustiku väljaehitamine on väga oluline samm-sammuliselt süsinikusisalduse vähendamiseks transpordis. seetõttu on ITRE seisukoha, seisukoha, seisukohast väga oluline, et me selgelt märku annaksime sellest. näiteks alternatiiv Äh, ajamiga sõidukid, see peab olema loomulikult tehnoloogianeutraalne, meil tuleb tagada, et liikmesriikide raamkavad siin, me, me, me peame nentima, et need kavad ei ole piisavad selleks, et tagada eesmärkide saavutamine aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, nii et äh, on mitmed liikmesriigid, kes on üldse väga, väga vähe edasi liikunud siin. ning äh, see tuleb ka selgelt välja öelda meie arvamuses kui tegevuskavad ei ole piisavad, siis peab komisjon hakkama rakendama õigusaktide lähenemist. kohustuslikud miinimumeesmärgid on siis see lahendus. komisjon räägib investeeringute vast-, vajadusest aastani kaks tuhat kakskümmend viis summas kaksteist kuni kakskümmend viis miljardit eurot ning selleks, et need summad erasektorist saada, ei piisa, et me, me hakkame et me pöidlad pihku surume ja loodame, et see nii läheb. ei, meil tuleb ka meetmeid rakendada. sotsiaaldemokraadid mm, panevad ette luua puhta liikuvuse rahastu, mida toetaks nii erasektor kui ava, avalik sektor. ning ähm, sellest tuleks investeeringud prioriteetsetesse valdkondadesse. nii oleks võimalik minimeerida investeeringute riisikut, riisikut ning äh, lahendada ka muna ja kana probleem, mis praegu tekkinud on, et oodatakse taristut ja, ja taristu võimalikud ehitajad ootavad eh, siis tehnoloogiat. me peaksime muutma kohalikele omavalitsustele võimalikuks aktiivselt osaleda energia toot-, tootmises ning ise pakkuda laadimistaristut oma piirkondades täpselt samuti saaks ju siin toimida nagu kiirete võrkude ehitamisega. sest vastasel juhul hakatakse investeerima ainult sinna, kus investeeringud kindlasti tasa teenitakse, mis tähendab tiheastu-, asustatud piirkonnad. seega ei ole meie eesmärk, seetõttu on vaja, et need võimalused oleksid olemas ka kohalikel omavalitsustel ja nende ettevõtjatel. Very much, madam, for your comments suur tänu, proua Vennar, teie kommentaaride eest. härra Peterson, palun Aldo nimel. suur tänu, esimees selleks, et Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke saavutada, tuleb kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada transpordisektoris selle äh, arvamuse kohaselt on tegemist ainukese Euroopa Liidu sektoriga, kus pärast tuhande üheksasaja üheksakümnendat aastat on heitmete määr kasvanud, mis on suurepäraseks märgiks selleks, et me peaksime midagi ette võtma. raportis tuuakse statistikat, öeldes et, et üheksakümmend viis protsenti Euroopa transpordisektorist sõltub naftast, üheksakümmend protsenti naftast aga tuuakse Euroopasse Euroopa sisse. nii et äh, meil on palju väljakutseid vaja äh, seljatada, kui me tahame Pariisi eesmärke saavutada ning kasvuhoonegaaside heitmeid transpordisektoris vähendada. selleks, et seda eesmärki saavutada, on mitmeid võimalusi ning meil peaks äh, olema mitmeid algatusi töös, me peaksime sõidukite tõhusust parandama, suurendama ühistranspordi kasutamise võimalusi, kutsuma inimesi üles jalgrattaid kasutama ja siis äh, mõtlema selle peale, kuidas taastuvkütustest saadavat energiat laadida, parandama energiatõhusust üldiselt ja, ja nii edasi ja nii edasi. kõik need on väga head algatused. ja üldiselt meil peaks olema ka rohkem elektrit ning me peaksime ka oma ühiskonna nii-öelda elektrifitseerima, sealhulgas ka transpordisektori. me peaksime siis analüüsima kuidas elektrivõrgustikku muuta tugevamaks ja kuidas kasutada ära meie juba olemasolevat võimsust paremini. kui me tahame transpordisektori heitmeid tõesti vähendada elektrisõidukite osakaalu suurendamise kaudu, siis meil peab olema vaba elektrivoog riigisiseselt, aga ka piiriüleselt. ning me peame tagama seda, et meie jaotussüsteemide ettevõtted ei loo Euroopa Liitu kunstlikke sisepiire, me tahame ikkagi täielikult lõimitud turgu ja kui see on oluline, kui me tahame, et meil oleks integreeritud elektrisõidukid transpordisüsteemis. ka hinda tuleb alandada, seda saab teha konkurentsi soodustades ja see aitaks meil veelgi rohkem elektrikasutust edendada transpordisektoris, selle kohta esitame me ALDE fraktsiooni poolt ka muudatusettepanekuid ning ootame juba pikisilmi võimalust jätkata tööd selle arvamuse kallal. aitäh! lugupeetud esimees, suur tänu, kallis kolleeg, ütleb esimees. ja nüüd saab sõna härra Martsesi Roheliste fraktsiooni nimel. suur tänu. härra juhataja, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Krasnodebskit tema sõnavõtu eest, tema kommentaaride eest ja tegemist on tõesti tähtsa teemaga. nagu eelkõnelejad juba on öelnud, siis transpordisektor on tõepoolest see sektor, mille kasvuhoonegaaside heitmed on suurimad. Need heitmed kasvavad kogu aeg ning seetõttu on kliimamuutuse võitluses transpordisektoril ütlemata tähtis koht. Pariisi kliimakokkuleppest tuleb kinni pidada ning äh, süsinikdioksiidi heitmeid sajaprotsendiliselt vähendada äh, ka transpordisektoris. Euroopa Liit on endale kohustused võtnud ning me peame siis täitma oma ülesannet ning kandma hoolt selle eest, et alternatiivkütuste kaudu saab sellele protsessile kaasa aidata. kolmepoolsete läbirääkimistega seoses äh, rääkisime me eelmisel nädalal sellest, et me tahaksime saavutada neljateistkümmend protsenti taastuvkütustest äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, aga tegemist peavad olema tõesti, peab olema tõesti tõeliselt keskkonnasõbralike ning kesklike kütustega, me ei taha mingisugust alternatiivlähenemisviisi, mis tegelikult tugineks algselt fossiilkütustel. me tahame tõesti taastuvkütust äh, selle sõna otseses mõttes. ja põllumajandusest, põllumajandustoodetest toodetav kütus, mis konkureerib toidutootmisega, ei ole meie arvates sobiv alternatiiv siin. kui me aga räägime elektrist, siis äh, rääkides autodest, kui me tahame, et elektriautod toimiksid, siis tuleb äh, tegelikult autode arvu vähendada ja üldises raamistikus tuleb keskenduda rohkem taastuvkütustele. Äh, nii et taastuvkütuste põhil, põhised oleksid ka meie bussid ja, ja arvesse tuleks võtta ka jalgratta kasutamise võimalust, ühesõnaga taastuvkütused, kestlikud taaslaetavad akud ja nii edasi on meie tulevikumuusika, mille suunas püüdleme meil on vaja ka täielikult läbimõeldud ja uut süsteemi ning meil on väga hea meel ka härra Krasnodebski panuse eest. suur tänu teile nende kommentaaride eest. härra Kohlitšek saab järgmisena sõna kuue fraktsiooni nimel. Teie asendate härra Benito Siluagat, kui ma ei eksi. palun, teil on sõna. Děkuji. Já bych měl několik eh, poznámek k věci. Eh, za prvé je... Suur tänu. Ka mul on paar kommentaari selle teema kohta. Me peame siin tegema vahet kolmel transpordiliigil sugugi mitte kõik transpordiliigid ei ole nii arenenud, et me saaksime asendada täielikult fossiilkütuseid. me peaksime panema paika oma realistlikud eesmärgid. ning äh, kui komisjon on äh, kaksteist kuni kakskümmend viis miljardit eurot eraldanud, siis äh, see on küll väga äh, üldine prognoos ja see on äh, prognoos, mis on kuluhinnang, mis on mõeldud peamiselt teetranspordile. aga samas ärgem unustagem ka Ähm, laevandust, merendussektorit, ähm, kus samuti kasutatakse palju naftat, võib-olla kui kasutatakse veeldatud maagaasi, siis äh, see aitaks süsinikdioksiidi heitmeid vähendada ka merendussektoris. ma ei kujuta ette, et tuuleenergiat võiks kasutada laevatranspordi korraldamisel. samuti ärgem unustagem õhutransporti, lennundust, elektrimuutu, mootorid ja ultrakergete õhusõidukite puhul saavad samu-, on, on samuti mõeldav lähenemisviis. ja raudtee. elektri kasutamine raudteel on iseenesestmõistetav, aga viiskümmend protsenti raudteevõrgustikust on selline, et, et elektri kasutamine tegelikult ei ole kulutõhus nii et mõelgem siis selle peale, kuidas asendada diiselmootorid, kas kasutada mingisuguseid kütuseelemente või vesinikkütuse elemente, aga tegelikult praegu ei isegi ei testita raudteetranspordi puhul selliseid kütuseelemente, ainult teetranspordi puhul. teetranspordi puhul on võimalusi muidugi palju kõige kergem võimalus on kasutada väikese süsinikuheitmega kütuseid. taristu on meil päris hea, maagaasi ja metaani jaoks ja propaan, butaan, selle jaoks on samuti meil taristu paigas, seda on arendatud ja nõndanimetatud elektroliikuvus on oluline elektroliikuvuse tagamiseks, aga on vaja meil korralikku taristut, akusid ja mõelgem ka vesiniku peale, vesiniku kütuseelementide taristu ei ole veel välja arendatud. selles suunas võiks aga edasi mõelda, sellepärast et elektrienergia mõningatel puhkudel on problemaatiline ja äh, kui äh, parasjagu on ületootmine, siis võiks äh, kasutada seda ära vesiniku äh, arendamiseks ning selliseid vesinikul põhinevaid kütuseelemente võiks samuti kasutada teetranspordis. mina leian, et raport on hea ning kõik kommentaaridki on väga asjakohased võib-olla põllumajandusmaad võiks samuti kasutada äh, ikkagi toidu tootmiseks äh,, mitte kütuse tootmiseks. võib-olla põllukultuuride kolmandat äh, põlvkonda võib kasutada ka kütuste tootmiseks ja Euroopa Komisjoni nimel saab sõna härra Aleksander Vertun, kes on liikuvuse peadirektoraadist. palun, teil on sõna. suur tänu. aitäh teile. me tervitame seda arvamuse projekti. arvamuse projekt heidab huvitavat valgust sellele teemale meie arvates, sellepärast et vaadatakse seda teemat hoopis teistsuguse äh, nurga alt, kui parlament tavaliselt seda teemat käsitleb ja me tervitame seda uut lähenemisviisi. me oleme nõus teiega, et meil on vaja tööstuse poolset kiiremat tegutsemist, e, kui me tahame saavutada Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri plaani, et meie tööstus muutuks liidriks innovatsiooni, digitaliseerimise ning süsinikdioksiidi heitme vähendamise vallas seetõttu tuleb rohkem tegeleda selle teemaga, samuti tervitame teie ettepanekut seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahenditega ning oleme nõus ka sellega, et äh, võrguettevõtted peavad kandma hoolt selle eest, et võrgud oleksid arukamad, et meetrikud oleksid arukamad ja seetõttu tuleks jõuda kiire kokkuleppeni puhta energiapaketi küsimuses selles on mitmeid olulisi õigusloomelisi algatusi, mis aitavad meil toetada arukate, nutikate võrkude ja ähm, mõõdikute väljaarendamist. samuti tervitame teie ettepanekut äh, laadimisjaamade küsimuses, see on meie jaoks samuti oluline, me tahame e-mobiilsust äh, Euroopas ning töötame selle eesmärgi saavutamise nimel. samuti on see teema seotud transpordi digitaliseerimisega, mille tõstatasite ka teie, data, andmete kaitse ning äh, sellega seotud teemad on kõik komisjoni töölaual ka täna ja me oleme täiesti teadlikud erinevatest väljakutsetest ning teeme juba liikmesriikidega koostööd selleks, et äh, säästliku transpordi foorumi raamis äh, see, selle teema lahendusi välja töötada ning äh, teeme koostööd ka standardimisasutustega ja loomulikult alternatiivkütuste direktiivi ülevaatamine on ette nähtud järgmisel aastal ning kõiki neid püstitatud eesmärke silmas pidades me seda direktiivi siis läbivaatamise käigus ka analüüsime. suur tänu teie sõnavõtu eest ja Euroopa Komisjoni seisukoha tutvustamise eest ja nüüd siis kolleeg Tšessov. ja nüüd saab veel kord sõna ähm, härra Tšestatas. aitäh, tänan teid kõiki märkuste eest mis siin kõlasid fraktsioonide nimel. meie nõunikud ning ka mina panime need märkused põhjalikult kirja ning anname need härra Krasnodebskile edasi, suur tänu! poprawki. Dalsza praca przed nami. Poprawki można składać e, do tööd on veel omajagu ees, muudatusettepanekuid saab esitada üheksateistkümnenda juunini kella kuueni õhtul. hääletus komisjonis toimub kümnendal juulil käesoleval aastal ning hääletus pädevas komisjonis milleks on TRAN komisjon, toimub kahekümne neljandal septembril ja täiskogus novembris. nii et muudatusettepanekud kuni üheksateistkümnenda juunini. nii, suur tänu! liigume järgmise teema juurde milleks on ähm, milleks on äh, arvamus ettepaneku kohta, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu, Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta. raportöör on Sofia Sakurafa äh, kuue fraktsioonist. ja see puudutab äh, fondide eraldamist äh, liikmesriikides struktuurireformide toetamiseks Euroopa poolaasta raames seega teemaks on Euroopa semester ja struktuurireformide läbiviimine. kõnealus, kõnealune ettepanek esitati komisjonile selleks, et reformi põhilisi omadusi testida. pilootperioodil kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend Mm, need, kes on sellest huvitatud, äh, saavad homme Regionaalarengu Komisjoni kohtumisel selle, sellel teemal äh, arutleda. seega homme Regionaalarengu Komisjonis on äh, sellekohane kohtumine. ja need, kes on sellest teemast huvitatud, võivad seal kohal olla, ma loodan, et võimalikult palju teist tuleb kohale ja kuulab toimuvat arutelu. nüüd annan sõna proua Sakurafale, kes on selle aruande raportöör. aitäh, head kolleegid, nagu teate, siis siis siis tutvustati mm, suuremad äh, tulemus kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal äh, toimub siis äh, selle soorituse ülevaatamine ning programmid ning prioriteedid, mis on eesmärgid saavutanud, saavad juurde pääsu siis sooritusreservile ja kuus protsenti vahenditest, mis lähevad läbi Regionaalarengufondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi. Need, mis ei ole saavutanud äh, oma eesmärke, peavad kannatama sanktsioonide all. raportöör on ebameeldivalt üllatunud komisjoni ettepaneku poolt, see tähendab seda, et äh, tegelikult liikmesriikidel kutsutakse üles äh, ise haldama äh, seda sooritus reservi seoses äh, komisjoni horisontaalse Euroopa poolaastaga seotud reformiga. mina olen seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa poolaasta ei jaga samu eesmärke alati, eks ante äh, ja makromajanduslikud tingimused on suureks ohuks kestliku õiglase, kestlikule õiglasele ning tasakaalustatud kasvule Euroopa Parlament on juba korduvalt varem rõhutanud seda, et Euroopa poolaasta ei tohi olla takistuseks ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisele, nagu e-, aluslepingud seda ette näevad. nii et järjekordselt kakskümmend üks miljardit eurot suunatakse ümber Euroopa majanduse juhtimise protsessi kaudu ning meie arvates on see tõsine kõrvalekalle ühtekuuluvus pol-, poliitika peamisest eesmärgiks, märgist nimelt arengu erinevuste vähendamine erinevate piirkondade vahel. sellise suure summa ümbersuunamine seab ohtu rakendusprotsessi ning äh, avaldab negatiivset mõju meie poliitilisele tegevusele. solidaarsus praktikas, õiglane, äh, nii õiglane vara ümberjaotamine ning äh, stiimulite kaudu soorituse soodustamine on meie eesmärkideks. aga ma leian äh, ka seda, et äh, ettepanek on väga ebaselge, ettepanek on jäänud hiljaks ning äh, muudatused tulevad tagasiulatuva jõuga ning võivad seetõttu eelarvetegevust pärssida ning mõjutada neid vahendeid, mida on juba konkreetsete programmide raames kasutatud. kallid kolleegid tahaksin omalt poolt lisada, et struktuurilised reformid ning Euroopa poolaastale keskendume praeguse programmi perioodi jooksul tähendavad seda, et meil ei ole tegelikult seda vaja. ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine struktuurifondide struktuurireformi eesmärgil juba praegu toimub ja nüüd kutsutakse üles struktuuri Ähm, reformide vahendid, vahendeid suurendada. komisjon on teinud ettepaneku luua uus reformitoetuse programm kahekümne, umbes kahekümne viie miljardi euro ulatuses ning äh, see on siis lahtu löödud, löödud, löödud Euroopa struktuuri ja investeerimisfondilt ning samal ajal tahetakse, et ühtekuuluvuse portfelli kärbitakse umbes seitsme protsendi võrra. minu seisukoht on järgmine. mis puudutab nende fondide kasutamist ning mis puudutab kaasa omanditunnet jagatud juhtimise puhul, siis kui liikmesriik osaliselt või teiel määral otsustab kasutada seda reservi struktuurireformide elluviimiseks, siis tegelikult oleks tegemist juhtimise muutusega sõna otseses mõttes. ja see tähendab seda, et liikmesriigid tegelikult kaotavad kontrolli oma vahendite üle ja igasugused muutused, mis ellu viiakse, jäävad komisjoni kontrollida, nemad, nende pädevusse jääb siis kontroll, hindamine, juhtimine regioonide komisjon, majanduskomisjon, äh, vastutav komisjon äh, äh, peaksid üles kutsuma sellist ettepanek, neid tuleks üles kutsuda sellist ettepanekut tagasi lükkama. suur tänu, lugupeetud proua Sakora Rahva, teie kommentaaride eest raportöörina. ja nüüd Rahvapartei raportöör, kes on Silvio Bushoi. paraku kolleeg ei saanud täna meie koosolekule tulla ning ta palus mul oma sõnavõttu teile kõigile ette lugeda. Kirsten Bushoi ütleb siis järgmist. seisame äh, ühtekuuluvuspoliitika osas väga äh, keerulise perioodi jooksul äh, Euroopa testime Euroopa poolaasta äh, uusi reformiprogrammide toetussüsteeme ja peaksime olema selles osas ettevaatlikud. struktuurireformid äh, kapitali ja tööturgudel, avaliku halduse süsteemis ja ka inimkapitali valdkonnas on väga olulised liikmesriikide sõnul. uus reformide toetamise programm mängib äh, olulist rolli riiklike reformide läbiviimisel ja ma leian, et on teretulnud kahekümne kaheksa, kahekümne kahekümnenda aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku äh, raames äh, vastu võetud äh, sätted. samas aga on praeguseks Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondid toonud äh, palju lisaväärtust ja uute parlamendivalimiste valguses tuleb tõdeda, et äh, oluliste raha, olulisel hulgal rahaliste vaheliste, vahendite ümbersuunamine mõjutab äh, kogu liitu ja selle tagajärjel võib see veelgi rohkem võimendada euroskeptikute arusaama sellest, et ühtekuuluvuspoliitikad äh, ei ole efektiivsed. pärast äh, regi komisjoniga konsulteerimist äh, toetan proua Sakurafa üleskutset ettepanek tagasi lükata see oli härra Bushoi äh, kommentaar EPP fraktsiooni mm, eest. bin sehr angetan davon, dass äh, es in dieser Frage in diesem Ausschuss große Übereinstimmung zu geben scheint, weil tatsächlich aitäh! mul on hea meel kuulda, et äh, komisjonis tundub olevat üksmeel selles suhtes, sellepärast et soovitused, mis ma oma fraktsiooni edastan, on sarnased eh, sellega, mida raportöör on välja pakkunud ja ma toetan neid. põhjendused on ära toodud ettepanekus endas ning ning eh, Rahvapartei kolleegide märkused tuleks eraldada, ressursid on asi, mida ma toetan, ma usun, et keegi selle vastu ei ole, et Euroopa Liit siia ressursse panustaks ja et seda kasutataks, no et seda kasutataks nii, nagu komisjon välja pakub, no äh, kõigepealt see toetusmeede, sellega kaasneb otsene halduskomisjoni poolt. ja komisjon äh, rakendab seda ise ja teiseks, vahendite äravõtmine regioon, regioonide fondist ei ole hea lahendus ma olen eelarvekomisjoni liige ning eh, viimases mitmeaastases raam-, viimase mitmeaastase finantsraamistikuga seoses eh, rääkisime nendest eh, reservfondidest ning sellest, kuidas nad lõpuks toimivad sisuliselt kärpena, muude rahade kärpena. ning reservfondist ja tulemuslikkusfondist mm, on need rahad ära planeeritud ka nende liikmesriikide koha pealt, kes oma eesmärgid on saavutanud. see tähendab, et komisjoni ettepanek on selle põhimõttega vastuolus ja sellega ma päri ei ole. järgmise mitmeaastase raamistikuga seoses me võime seda arutada, aga siis kehtib samuti see, et meie fraktsioon on seisukohal, et selleks tuleb eraldada täiendavaid rahasid ja regionaalfondi rahasid ei tohiks kärpida. ning viimane argument, eh, mis kõlanud, mida täna kõlanud ei ole, on see, et komisjonil on väga vähe aega käesoleva finantsraamistiku raames selle vahendi kasutamiseks ning peaks seda tegema kas juba varem koostatud hinnangu alusel kus siis liikmesriikidel, millega seoses liikmesriikidel ei ole võimalus oma seisukohti väljendada. või siis äh, järgmisest raamistikust alates kaks tuhat üheksateist aastast. ja sinna on jäänud ainult kaksteist kuud ja mul on väga raske ette kujutada endale, kuidas komisjon sellise ajaraami sees niisuguse pilootprojekti suudaks edukalt lõpule viia. nii et äh, minule tundub, et niisugused olulised poliitiliste raamtingimuste muudatused, et need tuleks rakendada nii-öelda nii nagu saksa keeles öeldakse, salamitaktikat kasutades, nii et äh, samm-sammult või lõik, lõige, lõik lõigult. ja minu soovitus oleks see ettepanek seetõttu tagasi lükata uh,. Thank you. suur tänu ja nüüd äh, proua Viiring äh, ALDE fraktsiooni äh, nimel suur tänu, et täna meiega olete ja sõna on teil. vabandust, et ma hilinesin, hetkel on parlamendis väga palju tööd. aitäh juhataja ja suur tänu ka arvamuse projekti eest. ALDE fraktsioonis oleme nõus sellega, et äh, struktuurifonde peaks kasutama paindlikumalt, seega põhimõtteliselt äh, pooldan komisjoni ettepanekut, kuid äh, loomulikult on ka teatud agad, mis puudutavad ajastust, tulemusreservi kasutamist. ma sooviksin komisjonil paluda selgitada teatud elemente, näiteks milliseid kulutusi tulemusreservist rahastada saab? sellega seoses on järgmine küsimus, kuidas tagada, et liikmesriigid ähm, on äh, lisarahastuse ära teeninud? mida ma nende kahe küsimusega mõtlen, on see, et et me peaksime keskenduma sellele, kuidas liikmesriigid on äh, Euroopa poolastaga äh, seotud struktuuri reformide nõudele vastanud. ja samuti sooviksin teada, millises ajaraamistikus käesolevat projekti äh, rakendada soovitakse ja kuidas see sobitub mitmeaastase finantsraamistikuga. jään vastuseid ootama, aitäh! aitäh! võin teile öelda, et, äh, et teised äh, teistelt fraktsioonidelt äh, esitati veel laialdasemaid ettepanekuid. nüüd aga annan sõna äh, komisjoni esindajale härra Miguel Hilderte, Tertre. suur tänu, juhataja, aitäh, et mind täna siia kutsusite. ettepaneku eesmärk on see, et struktuurireformid nagu ütlesin, siis meie e-, ettepaneku eesmärgiks on see, et äh, kasvu eeltingimuseks on struktuurireformid. me ei saa, me ei saa teatud sektoritesse investeerida ja avaliku sektori investeeringute täielikku tõhusust tagada, kui ei ole piisavalt palju teatud äh, regulatiivseid vahendeid äh, kasutusel Euroopa Parlamendi saadikud on väga hästi mõistnud, et tegemist on pilootfaasiga, eh, mida me kasutame praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames, eh, järgmise MFF-i raames eh, on kindlasti projektis erinevusi. seega kõigepealt räägin pilootfaasist. pilootfaasis ei võeta rahastust ära, seda sooviksin eraldi rõhutada. praegu soovime lihtsalt laiendada mm, tulemusreservi kasutamise võimalusi. komisjon ei otsusta seda, kas liikmesriigid äh, tulemusreservi kasutavad. mida me oleme teha üritanud, on tagada, et tulemusreservi saab kasutada struktuurireformide toetamiseks, mitte kindlate projektide rahastamiseks seega, kui liikmesriigid soovivad äh, jätkuvalt tulemusreservi kasutada äh, kindlate projektide jaoks, siis nad saavad seda teha, kui tulemusreservi saab kasutada äh, ka struktuurireformide toetamiseks, seda viimast me just käesolevas peri-, pilootprojektis katkest-, kat-, katsetame. samuti on oluline märkida, et Euroopa poolaasta ja struktuuri Äh, fondide vahel ei ole mitte mingisugust seost, me toetame nii rahastuse kui ka regulatsiooniga struktuurireforme. reformid ei pane ette mitte komisjon, vaid liikmesriigid ise. Need reformid peavad olema muidugi head reformid, need peavad äh, looma äh, Euroopa pool, Euroopa poolaasta raames äh, tuvastatud muudatusi. ja komisjon peab äh, teadma, millised on äh, olulised äh, märgilised hetked selles, selliste reformide läbiviimisel. loomulikult selleks, et pilootfaasi ära kasutada, tuleb tegutseda kiiresti, sest praegu on juba suvi ja me teame, millised on liikmesriikide võimalused tulemusreservi kasutada. seega, kui liikmesriigid soovivad tulemusreservi käesoleva programmi perioodi jooksul kasutada, peaksid nad oma projektide ettepanekud esitama selle aasta jooksul. seega praegu on tegemist pilootfaasiga. rääkides järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust, siis on komisjon teinud äh, struktuurireformide toetusprogrammi ettepaneku programmil oleks kolm eraldi äh, sammast, äh, mille hulka kuuluks näiteks äh, tehniline tugi ja ka selliste liikmesriikide ähm, konvergentsi toetamine, kes sooviksid euroalaga liituda reformi programmi ähm, tulemus, tulemuslikkuse tagamiseks on rahalised vahendid kooskõlas Euroopa poolaastaga ja kui liikmesriigid ei, ei kasuta neid raha, saadaolevaid rahalisi vahendisi, siis liigutatakse need rahalised vahendid ühtsesse ähm, rahapotti, kust kõik neid kasutada saavad seega kokkuvõttes on äh, oluline, soovin teile või teile kor-, kor-, korrata, et äh, komisjon ei soovi rahalisi vahendeid ümber suunata, vaid äh, pigem kindlustada, et sotsiaalinvesteeringute fondide vahendid on olemas ja liikmesriikidele antakse eelarvelist toetust. liikmesriigid, kes fondidest rahastust saavad, võivad kasutada neid äh, Euroopa Liidu sotsiaalinvesteeringute fondide projektide rahastamiseks. ja nüüd äh, kokkuvõtvad äh, märkused proua Sakurahvalt. kõigepealt soovin tänada kolleege tähelepanekute ja märkuste eest käesolev komisjoni ettepanek äh, töötab vastu komisjoni poolt äh, plenaaril äh, selle aasta viieteistkümnendal märtsil esitatud väidetele. komisjon on rääkinud tulemusreservist ja öelnud, et, et muudatused on, kavandatavad muudatused on väga väikesed ja muuda, ja suured muudatused teeksid asja ainult keerulisemaks, mistõttu suuri muudatusi ei plaanita. täiskogul äh, ütles vo-, kirjeldas volinik väga väikeseid muudatusi, seega ma olen väga üllatunud äh, selle üle, millised muudatused siin ettepanekus on välja toodud ma leian, et see tekitab palju ebavõrdsust ja tekitab ja see kujutab endast topeltstandardit. mul on äh, väga hea meel, et äh, teiste fraktsioonide mm, eest kõnelejad olid minuga nõus ja palun äh, komisjonil selle ettepaneku tagasi võtta. ja naasta varasema süsteemi juurde, aitäh! Deadline. aitäh, proua, paranduste esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes juuni kaks tuhat kaheksateist, hääletuskomisjonis on kümnendal juulil ja vastutamas komisjonis ja täiskogul toimuvate hääletuste aeg on veel kinnitamisel. ja nüüd äh, liigume päevakorrapunkti number kuus juurde ma tervitan härra Carlos Moedast, kes on äh, Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni volinik. ja tegemist on äh, struktureeritud dialoogi osaga, äh, mis on seotud uute mitmeaastase finantsraamistiku seadusandlike programmidega sooviksime äh, komisjon volinikuga arutleda ja paluda voliniku arvamust äh, raamprogrammi Horizon Europe teemal ja ka konkreetse Horizon Europe programmi kohta ning samuti Euratomi teadusuuringute ja koolituste programmi kohta aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend viis. nagu te hästi teate, siis äh, toimus meil Äh, kaks ja kolm kuud tagasi äh, eelnevaid arutelusid komisjonis ja samuti ka äh, mitteametlikel kohtumistel volinikega Strasbourgis, mis oli, millest oli palju abi. nüüd aga näeme, et, et ettepanek on esitatud, mistõttu soovime äh, sellel teemal veel viimast korda arutleda enne äh, raporti projekti ja kontekstipõhise arutelu algatamist. volinik, sõna on teil. Chair um,, my dear uh, president Jerzy Buzek. suur tänu, suur tänu, lugupeetud uh, Jerzy Buzek, aga austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on alati suur rõõm olla siin ITRE komisjonis kõigepealt ma tahaksin öelda, et päris raske oli tegelikult valmistuda selleks kohtuse, kohtumiseks, sellepärast et tulen siia üsna sageli. ja ähm, ma olen teile praktiliselt kõik Horisont Euroopast juba ära rääkinud enne seda, kui see vastu võeti ja mul oli tunne, kui ma siia tulin, et ma olen kõikidest neist teemadest juba rääkinud ja ei taha hakata ennast jällegi üle kordama, aga sellegipoolest on mul suur rõõm siin olla, et äh, seda programmi teile ametlikult äh, nüüd tutvustada. kõigepealt eelarve küsimus. ma ei pea kõikidele meelde tuletama siin äh, saalis, kui raske oli kokkuleppele jõuda, vähem riike panustavad, prioriteete on jällegi rohkem Äh, ja vähem on äh, riike, kes on valmis Euroopa eelarvet suurendama äh, ja on rohkem riike, kes tahavad traditsioonilist poliitikat samas laialdasemaks muuta. tingimused olid väga rasked, aga me peaksime olema rahul saavutatuga, sellepärast et meil õnnestus saavutada sümboolne kolmekohaline number ja ühe miljardi euro pakett Horisont äh, on üks vähestest programmidest, kus prioriteedid komisjonis pandi paika nii, et eelarvevahendid tõesti selgelt suurenesid. nii see oli. Äh, ükskõik, kuidas me vaatame neid arve, äh, kasutame Euratomi, ei kasuta, kas vaatame finantsinstrumente ka või ei vaata, aga igal juhul eelarvevahendeid on suurendatud ja märgatavalt, kui me vaatame Horisont kahte tuhande kahekümnendat ja seitsekümmend seitset miljardit, kui me võtame Ühendkuningriigi välja, kakskümmend seitse liikmesriiki on nüüd, siis on kuuskümmend seitse tulemus, niisiis kuuekümne seitsmelt sajale suurendati eelarvevahendeid, see on praktiliselt viiskümmend protsenti ning sellega tuleb igati rahul olla. kas äh, olete rahul? võite te minult küsida, sellisel juhul vastaksin, et ei, ei, ei, sellest ei piisa, me oleksime loomulikult tahtnud teadusuuringuteks saada veel vahendeid juurde, aga samas öö, äh, olen ma selle arvuga ka rahul, numbri kui sellisega, ja olen selle numbri üle isegi uhke. sest et ma tean, millest me oma arutelusid alustasime. toetan täielikult kõiki teie pingutusi eelarve suurendamise eesmärgil, teie teate ja kõik siin kojas teavad äh, seda, et äh, kelle poolt olen mina, kui alustatakse läbirääkimisi, kui me protsessis edasi jõuame. veel paar sõna eelarve kohta, eelarve jaotumise kohta sammaste vahel Teie hulgas on neid, kellele oleks rohkem meeldinud esimesse sambasse vahendeid suunata, teised kaitsevad teist ja kolmandad jällegi kolmandat sammast. ja tõenäoliselt on õigus teil kõigil. loomulikult meil peaks olema veel võimalusi äh, nende sammaste toetamiseks, aga paraku valikud tuli langetada ning need valikud langetati tasakaalustatult. ning äh, kõik kolleegiumi volinikud toetasid sellist lähenemisviisi ning äh, mina olen nende valikute üle uhke. niisiis, äh, esimene sammas, avatud teadus, siin on kakskümmend viis koma kaheksa miljardit, mis tagavad Horisont kahe tuhande kahekümne jätku, jätkumise, toetatakse Euroopa Teadusuuringute Nõukogu kolmeteistkümnelt komalt äh, miljardilt äh, liigit-, antakse nüüd Euroopa Teadusuuringute Nõukogule umbes seitseteist miljardit, see on uhke saavutus, samuti Curie saavutus teadusuuringute taristu vallas on äh, hea. siis teine sammas, ülemaailmsed väljakutsed ja tööstuse konkurentsivõime, viiskümmend kaks koma seitse miljardit. me jätkame ühiskonna väljakutsetega tegelemist nüüd äh, ülevalt poolt alla otselähenemise kaudu, klastrite kaudu, erinevate teemade äh, klastrite kaudu, meil on kuus klastrit, kõigepealt tervis, äh, siis kaasav ning turvaline ühiskond, kolmandaks digitaalne töö ja digitaalsus ja tööstus, kolmas kliima, energia, mobiilsus ja viies toit ja loodusressursid ja selle eesmärgiks oli äh, distsipliinide vahelise sektorite ülese ning piiriülese koostöö soodustamine. mina olen nendest asjadest rääkinud äh, iga kord, kui tulen siia parlamenti. nimelt äh, uuendus sünnib ainult siis, kui teeme koostööd sektori piiride üleselt, distsipliinide vaheliselt, poliitilisi valdkondi öö, ühendades ja seetõttu olengi sellise lähenemisviisi toetajaks asunud. mõned teist on küsinud, kui palju on siin, kui palju on seal äh, ja mis on minu seisukoht. minu jaoks on asi selge. teine sammas äh, hõlmab erinevaid ülesandeid ja missioone, äh, need ei Need on eesmärgid, millele võivad kõik kaasa aidata, aga siis viis kuni kümme miljardit eurot on nähtud erinevatele äh, algatustele selles sambas. ja mida siis edasi teha, ma arvan, et kõigepealt peame koos teiega kokku leppima, millised on tingimused, tingimused peavad olema hästi sõnastatud ning ettepanekus kirjas, see on esimene samm, kui meil tingimusi paigas ei ole, siis me ei saa oma ülesandeid püstitada. ja kui, ja teiseks, kui me oleme saanud teie toetuse tingimustele, peame rääkima üldisemalt ülesannete valdkondadest, millistes valdkondades me tahame tööd teha, kas teadusuuringutes, energias, puhas energia, vähktõvi, vähktõvi vastane võitlus ja nii edasi. peame määratlema konkreetsed tegevusvaldkonnad ning siis oleks mul väga hea meel tulla teie juurde ning rääkida nendest teemadest, mis need valdkonnad on ja nii edasi ja nii edasi, aga nagu ma ütlesin, kõigepealt me peame tingimused paika saama mul on olnud juba mit-, mitmeid häid mõttevahetusi teiega nendest valdkondadest me oleme rääkinud äh, vähktõvest, mis on Euroopa jaoks äh, väga tähtis teema, olen rääkinud sellest väga paljude parlamendiliikmetega, kelle jaoks see teema on äh, prioriteet. väga paljud on selle teemaga tegelenud ning see on meie arvates tervitada. nii et ühiselt septembrist alates me peaksime siis ähm, määratlema potentsiaalsed tõevaldkonnad ning kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguseks peaks need paika saama. ja siis kolmas sammas, avatud innovatsioon. siit tuleb esimest korda Euroopa Innovatsiooninõukogu mängu. Innova- ja innovatsioonivaldkond ja infotehnoloogia käivad käsikäes. Euroopa, Euroopa Inno-, ei tee. tuleb siin mängu, tegemist on siis äh, suure äh, koolitusalgatusega, äh, aga finantstoetus ei ole EIT all, vaid hoopis EIC all. ja see on väga oluline osa sellest innovatsiooni öko struktuurist ja ökosüsteemist. nii et üldiselt võib öelda, et tegelikult me teeme üsna hea eelarve ettepaneku EIT kohta kolm miljardit Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi jaoks ja see tuleb väga selgelt välja. ja siis nüüd tuleb mängu Euroopa Innovatsiooninõukogu, meie ettepanek on ambitsioonikas Euroopa Innovatsiooninõukogu kohta, siia tulevad kolm elementi sisse, siis kolm asja, millest äh, tahaksin rääkida, olen varem rääkinud Euroopa Innovatsiooninõukogust ka, aga mitte äh, konkreetselt erinevaid äh, ettepanekuid lahates. ja kõigepealt on meil Euroopa Teadusuuringute Nõukogu, mis toetab teadusuuringuid ja siis tuleb meil Euroopa innovatsiooninõukogu, mis tegeleb ka küll teadusuuringuga, aga innovatiivsete teadusuuringutega ning pakub kiirendusefekti innovatiivsetele idufirmadele ning äh, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. Äh, kõigepealt siis äh, jah, ta on selline suunanäitaja ja kiirendaja ja nüüd siis me liigume rigiidsest toetuse süsteemist eemale toetuste süsteem muutub kiiremaks, paindlikumaks, toetusi saab peatada, toetusi saab muuta. ma tean, et väga paljud pöördusid minu poole erinevatel põhjustel selleks, et rääkida Tarbast ja Ameerika Ühendriikide kogemustest ja ma arvan jälle, et me ei peaks Ameerika Ühendriike hakkama ahvima, vaid peaksime vaatama neid asju ja, ja ahvima neid asju, mis toimivad ja see tarba mõte paindlikkuse kohta ja selle kohta, et toetust võib äh, peatada ja ümber suunata, see on hea ja tarba kogemus on positiivne ka programmi juhtide mõtte poolest. ehk siis äh, nüüd oleks meil paindlikud, äh, head eksperdid, kes on nii-öelda probleemi lahendajad, tunnevad valdkonda põhjalikult ja ühendavad kõiki nii-öelda uuendajaid. kõik sambad on omavahel seotud ning äh, toetavad Euroopa teadusuuringute valdkonda. Euroopa teadusuuringute ala, äh, siin me tahtsime vahendeid kahekordistada. president Puusek oli äh, selle mõtte esiisa, kogemuste jagamine ja nii edasi Äh, president Puusaka äh, oli esimene pioneer selles valdkonnas ning loodan, et olete nüüd eelarvevahendite suurendamise äh, üle uhke Euroopa teadusruumi küsimuses. aeg on piiratud, seetõttu ma ei saa kõiki punkte üksikasjalikult lahata, ehkki oleksin seda soovinud, aga küsimuste-vastuste raames katsun seda siiski teha paari sõnaga siiski räägiksin veel kahest tähtsast teemast selles ettepanekus, nimelt partnerlussuhted. meil on väga palju partnerlussuhteid, nii et, et äh, me otsustasime, et tuleb midagi teha lihtsamat. kõigepealt me peame siis olema avatud avaliku erasektori koostöövõimalustele, äh, samuti fondidele tuleb anda võimalus äh, on erinevaid äh, võimalusi nii-öelda äh, programmi kaaspartnerlus, kus tehakse koostööd, aga iga partner tuleb ise oma rahastamisvahenditega, tehakse lihtsalt äh, partnerite vahel kõrvuti tööd. siis on kaasrahastamise partnerlus, kuhu, kus koondatakse rahastamisvahendid kokku või ikka, et kriitilist massi saavutada. ja siis priimalaadne partnerlussuhe, mida te teate artikkel sada kaheksakümmend viis ja sada kaheksakümmend seitse lähenemisviise. see aitab meil partnerlussuhteid lihtsustada. ja mul on hea meel, et me saame rääkida, miks me niiviisi oleme teinud teiega. ja lõpuks sünergiate teemal. enne kui ma oma sissejuhatuse sõna, sõnavõttu lõpetan, tahaksin öelda ka seda, et minu meelest on tegemist täiesti äh, Äh, suuri muutusi toome lähenemisega. Äh, meil on struktuurifond ja Horisont Euroopa äh, kokku toodud kõik projektid, mis on Horisont Euroopa all suurepärased projektid, saavad automaatselt struktuurifondidest toetust ka. ei ole vaja mingit täiendavat hindamist, ei ole vaja mingisuguseid uusi finantsmääru kehtestada, kehtivad samad finantsmäärad ning oleme kokkuleppe saavutanud ka riigiabi äh, küsimuses oma minu kolleegiga, kes vastutab konkurentsivaldkonna eest. Need partnerlused, millest ma rääkisin, saab, äh, võimaldavad struktuurifondide kaasrahastamisvahendeid. Äh, Aeronetsidel oli varem kolmkümmend protsenti Horisont kahe tuhande kahekümne rahand, rahastamist ja seitsekümmend protsenti riiklikku rahastamist. nüüd saab siis Horisont Euroopa rahastamist ühendada struktuurifondide vahenditega. see oli varem väga raske ja nüüd muutub see kergemaks. nii et äh, austatud president Puusak, äh, austatud liikmed, Äh, ma loodan, et küsimuste kaugus saan veel täpsustada mõningaid neid küsimusi ja koos peadire-, peadirektorat, äh, peadirektor Paske on ka selle teemaga tegelenud ja on valmis vastama, mina ise olen ka alati valmis. tegemist on äärmiselt äh, keerulise ajaga komisjoni teenustele ning tahaksin tänada kõiki teenuseid tehtud töö eest ning olen valmis teiega mõtteid vahetama selle ettepaneku üle. suur tänu, äh, lugupeetud volinik, selle ettekande eest. tõesti, teil oli õigus, kui te oma sõnavõtu alguses ütlesite, et oleme sellest teemast juba palju rääkinud, oleme kohtunud päris palju tõesti, aga nüüd, kui see ettepanek on valmis, on arutelu ju hoopis teistsugune, äh, hoopis teine tera. nagu te väga hästi teate, tegelikult on meil kolm raportit ja kolm raportööri selles küsimuses. üks raportööridest on täna isiklikult ka kohal, härra Kristjan Eeler, kes vastutab Horisont Euroopa programmi eest. Kristjan, sul on sõna esimesena, palun. suur tänu, esimees tere tulemast parlamenti, lugupeetud volinik, avalikkuse seisukoht ning ka parlamendi seisukoht oli, et tegemist on väga innovatiivse lähenemisviisiga meie, aga äh, kas poliitilised vahendid on innovatiivsed, seadsime me ennem küsimärgi alla, nüüd tundub, et on, me oleme eelarvega valinud õige suuna, õige lähenemisviisi ja paraku äh, ma pean vabandama, et Äh, parlament on juba see, kes äh, kannab hoolt selle eest, et tema sõnast, äh, sõna peaksite ikkagi. me oleme parlamendis lugenud väga tähelepanelikult teie eelarve ettepanekuid ning sada kuuskümmend miljonit, mis võiks aidata majanduskasvule Euroopas kaasa. ning ähm, see äh, on ju eesmärk, mida me tahaksime saavutada. eelarve kohta on mul kaks küsimust. meil toimuvad siseläbirääkimised ja meil on jäänud äh, sellest mulje, et kümme miljardit äh, eelarvest läheb põllumajandusele ja kui põllumajandus on tähtsam kui teadusuuringud, siis see on natukene kummaline sõnum ja teiseks tervitan seda, et äh, olete äh, finantsinstrumente uuenduslikult kasutanud. Mm, kolm koma viis miljardit, mis te olete finantsvahendite programmist ära võtnud, äh, on ka väljakutseks iseenese, iseenesest ja siis veel üks peamisi parlamendi prioriteete on Äh, eelarve suurendamine, äh, sisuliselt äh, me tahaksime aga täpsemalt kuulda seda, millised on konkreetsed ambitsioonid. jah, eelarvevahendeid on suurendatud, aga teistest programmidest on vahendeid ära võetud. et tegelikult võib-olla ei ole tegemist nii suure eelarve suurendamisega, nagu me oleksime seda soovinud. ja siis ähm, pilveküsimus, äh, avatud pilveküsimus, kuidas on rahadega, kuidas on ajakavaga ja kiirendamine, äh, alt üles lähenemisviis äh, on meie arvates eelistatav ülevalt alla lähenemisviisile ja siis äh, palju on veel lahtiseid otsi, te rääkisite nendest teemadest, partnerlussuhted, äh, strateegiline programmeerimine, uus lähenemisviis, mitte küll päris uus äh, mõiste, aga siiski jätab palju küsimusi õhku selles mõttes, et milline see protsess välja näeb, meil on vaja täpsemaid selgitusi ning äh, minu meelest oluline on see, et me tagame ühelt poolt järjepidevuse, teiselt poolt ambitsioonikuse, partnerlussuhted, mis on ennast tõestanud, näiteks see puhas taevas, clean äh, sky, siis nende puhul äh, me tahaksime ikka teada, kas see jätkub ja kuidas. struktuuriliselt te rääkisite siin sünergiast, aga sünergiast äh, seoses struktuurifondidega eriti palju äh, paberil juttu ei ole. kas äh, on midagi tulemas, mis on tulemas? ja viimane küsimus, mis on parlamendile oluline, soo küsimus, kui ma ei mäleta, siis kui kaheksakümne kahel korral äh, mainitakse soolist võrdõiguslikkust ja kuuskümmend tuhat inseneri lähevad kaduma meie teadusruumis, siis see näitab veel, kui oluline on moraalne ja võrdsuse mõõde ka teadusuuringute poliitikas. inimesed, äh, me kaotame ühe kolmandiku naisteadlastest äh, vahetult pärast nende hariduste äh, lõppu, mida me siis kavatseme teha, seda, et nad jäävad ka pärast esimest viit aastat sellesse sektorisse, sellepärast et demograafiliselt meil muid võimalusi eriti ei ole. ma vabandan, et ma nii kiiresti tegin ja kolleegid ei ole jõudnud selle tekstiga ka veel põhjalikult tutvuda, kolleegid veel loevad seda, aga need on minu esimesed mõtted, millest ma tahaksin, et te räägiksite natukene täpsemalt. suur tänu, kallis kolleeg! ja härra Dan Nika vastutab Horisont Euroopa eest, üheksanda raamprogrammi eest. ja ma, kui ma õigesti aru saan, siis proua Kabason-Ruiss asendab täna kolleeg Dan Nikot ning teeb väikese sissejuhatava sõnavõtu. suur tänu, esimees. tegelikult ma tahaksin ka äh, oma sõnavõtu esitada selle äh, sama aja jooksul, aga kõigepealt härra Nika palub mul toonitada kolme asjaolu. tegemist on ambitsioonikama eelarvega kui varem ja Euroopa Parlament on soovinud eelarve suurendamist, et me saaksime ikka saavutatud need eesmärgid, mille oleme endale püstitanud. Euro- äh,, härra Nika sooviks paremat äh, struktuuri eelarves lihtsustamist ning kõikide Euroopa Liidu teadusuuringute meeskondade osalust. härra Nika palub ka toonitada, et programm peab olema konstruktiivne ning äh, et me tagaksime kõrge Euroopa lisaväärtuse, millest saab kasu Euroopa ühiskond ja Euroopa rahvas. nii palju siis härra Dan Nika poolt, nüüd rääkides enda nimel, ei räägi ma enam eelarvest peale selle, et ma ütlen, et eelarvet tuleb suurendada, nii nagu parlament vaheläbi rääk-, läbivaatamise käigus ka juba ütles komisjon peaks ka samuti võtma arvesse seda, et me tunneme muret äh, sammaste teise ja kolmanda samba pärast. Äh, just nimelt sealt kaudu saavutame me tipptaseme ning äh, mis puudutab teist sammast, siis kordaksin üle. ma tunnen muret selle pärast, kuidas äh, sotsiaalseid muuduseid ja konkurentsivõimega seostatakse. mina neid seoseid ei näe äh, ja seetõttu tunnen muret. meil võiks olla märkimisväärselt äh, laiaulatuslikum programm, võiksime tegeleda kaasava ühiskonnaga, humanitaarteadustega, sotsiaalteadustega kõiki neid asju võiks omavahel paremini ühendada. ning ma tegelikult ei saa aru, miks äh, üks äh, sellistest võimalikest äh, töövaldkondadest teiste tõttu kõrvale peaks jääma. kui meil oleks tõeline öö, koostöö, siis öö, võiks selle kaudu sündida ka konkurents ja see ei tähenda seda, et äh, teadusuuringute meeskonnad mängitakse üksteise vastu üle. ka tegevusliku äh, külje kohta on mul äh, küsimusi, ma nimelt ei saa täpselt aru, kuidas see klastrite süsteem peaks toimuma. aga nii-öelda meresektori kasv on väga oluline valdkond ka klastritega seoses. seal võime veelgi arengut toetada ning loomulikult ka erasektori ning avaliku sektori koostöö nõndanimetatud sinise arengu seoses. kui ma ei eksi, siis Mare peadirektoraat, merenduse peadirektoraat vastutab selle eest ja just nimelt selles valdkonnas tahaksin mina rohkem sünergiat näha. teadus, vabandust, tervise äh, klaster, siia olete sisse toonud genoomi projekti, personaliseeritud äh, ravi on oluline, aga elukvaliteet ei äh, piirdu ainult sellega ning ka mõningaid teisi elukvaliteedi äh, külgi võiks parandada. me peame kandma hoolt selle eest, et äh, sellised valdkonnad liiga palju raha eelarvest ei ammuta. ja äh, muidugi kõik sõltub sellest, kuidas need pühi üle, põhiülesande valdkondi määratletakse, aga siiani saavutatu on minu meelest positiivne ja ma arvan, et ähm, äh, jätkusuutlikkus on väga oluline ja nagu volinik ütles, paindlikkus, rahastamine on väga olulised. väikesed keskmise suurusega ettevõtted sõltuvad toetustest äh, rohkem, mitte niivõrd laenudest. Äh, muidu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei äh, osaleks nii suurel määral, ma arvan, et me peaksime programmi niiviisi läbi vaatama ning seda tugevdama mis puudutab äh, erinevaid vahendeid, mis toimivad mõni, mõningate riikide jaoks, siis jah, loomulikult võib nendega tööd jätkata, aga pidage meeles ka seda, et riigid nagu Luksemburg, äh, kes tegelikult ei vaja neid vahendeid, osalevad ka. ja raamprogrammis seitse oli äh, meil piirkondadele ette nähtud programm, mitte riikidele ette nähtud programm ja mulle meeldiks selline lähenemisviis, kus me analüüsiksime, millistel piirkondadel on probleeme äh, ning lähendume siis oma töös sellest. mul oli hea meel kuulata seda, mida ütlesite sünergiate kohta, aga kui me tahame tipptasemet, taset saavutada, siis me peame esitama ettepanekuid konkreetsete algatuste kohta, mis võimaldavad struktuurifondi, fondi vahendeid paremini kasutada ning teha koostööd teiste programmidega. kavatsen äh, selle kohta muudatusettepanekute käigus äh, ka ettepanekuid esitada ja siis veel äh, sooline võrdõiguslikkus. selles vallas on meil vaja näha suuremat ambitsioonikast, vahe, ambitsioonikust vahearuandes me ütlesime, et et mõjuhinnangutes võiks rääkida samuti soo küljest ning vaadata, millised on äh, riiklikud äh, soolise tasakaalu tagamise programmid teadusuuringute valdkonnas ning seal tuleks arvesse võtta ka partnerluse külg, mulle väga meeldis. of uh, nüüd ECR nimel härra Tošanovski. aitäh, härra juhataja tänan ka volinikku selle eest, et ta uuesti on tulnud meie komisjoni ette. ta tegeleb oluliste teemadega, nagu tulevikus teaduse ja arenduse rahastamine. jagan tema arvamust, et teadus- ja arendustegevus peab olema Euroopa finantsraamistikud tuumiks ja edasiviivaks jõuks. toorkomisjoni liikmena võin öelda, et meie komisjon toetab seda lähenemist ja mul on hea meel, et vahendeid on suurendatud. mõistlik on suurendada investeeringuid innovatsiooni, sellepärast et see loob meile alustalad konkurentsivõime suurendamiseks ja edukaks osalemiseks maailmaturul ning teadus- ja arendustegevus mõjutavad arenguid Euroopas laiemalt. härra volinik, mul on hea meel, et te olete nõustunud sellega, et et me võime küll vaadata Ameerika Ühendriikide poole, aga me ei saa kopeerida seda, mida seal tehakse. sest süsteem Ameerika Ühendriikides on loodud teistel tingimustel ning päris pika aja vältel. olukord seal on erinev Euroopa olukorrast alustavate ettevõtjate loomine seal riskikapitali toel ei oleks meil mõistlik ähm, üle võtta. kuidas aga riskikapitali osalust nendes programmides suurendada, on küll küsimus, millega tasuks tegeleda. sest Euroopa võrreldes äh, Ameerika Ühendriikidega on alati üritanud lähtuda lähenemisest, et riske tasub pigem vältida, aga innovatsioonis on riskil paratamatult oluline roll. ning äh, seoses sellega, mida kolleegid juba märkisid, kuidas me saaksime erakapitali meelitada kõiki neid programme toetama, muutuma tõesti teiseks rahastamise allikaks. et see ei tule teie dokumendist selgelt välja, et et kuidas neid asju annaks omavahel ühendada. ning lõpetuseks tervitan sellega seda, et vahendeid on suurendatud võrreldes teiste programmidega, loomulikult oleks võinud seda veelgi enam teha, aga poliitiline arutelu toimub Euroopa eelarvega seoses eh, igal juhul aitäh selle suurendamise eest, see oli oluline samm teaduse ja arenduse jaoks ning meie fraktsioon saab seda ainult toetada samas kui teiste programmidega seoses meil on oma reservatsioonid. aitäh! aitäh, härra Pusek. austatud volinik Moedas. tahaksin selgitada neid küsimusi, mis meil on tekkinud komisjoni ettepanekuga seoses Horisont Euroopa. Neid küsimusi on mitmeid, tahaksin praegu esile tuua, tõsta ühe neist tahaksin rääkida Euroopa Innovatsiooninõukogust ning sellest, kuidas see peaks praktikas toimima. missugune saab olema tasakaal selle teerajaja ja kiirendaja vahel Euroopa Teadusuuringute Nõukogus? ma räägin siin nii rahade eraldamisest kui ka suunitlusest, mis mõlemal alamrühmal olema saavad samuti tahaksin rääkida ühisettevõtetest, nendega seoses on paljugi veel ebaselget, aga hea meelega kuuleksin teilt, kuna tuleb Euroopa Komisjonilt selge sõnum seoses ühisettevõtete tulevikuga. ning viimane asi, seoses kogu Horisont Euroopa ja MFF ajakavaga, missugused on komisjoni plaanid siin? ma olen kindel, et me kohtume peagi uuesti, et seda täiendavalt arutada, aitäh! Madam, for your concise tänan, proua! lühikeste ja konkreetsete märkuste eest ning nüüd äh, Roheliste nimel härra Talunder. aitäh! tänan volinikku hea ettepaneku eest, arvestades keerulist olukorda, milles see tehtud on, võime olla tõesti uhked selle ettepaneku päris paljude elementide üle. meil on hea meel näha, et äh, tipptaset rõhutatakse siin, selle olulisust ning äh, ootame head koostööd nii komisjoni kui variraportööridega. mul on kolm küsimust, kõigepealt kliimameetmed. kui vaadata auditit, mis koostati Horisont kaks tuhat kakskümmend osas, siis ei ole eesmärgid siin täidetud. eesmärgiks oli kolmkümmend viis protsenti, aga lõpuks tundub, et me saavutame umbes kolmkümmend protsenti kõigest ning audit tõstatab täiendavad küsimused, isegi seoses kolmekümne protsendiga, et kas see on ikkagi piisavalt õige hinnang. et et tegelikult ei, ah, osasid asju siin lihtsalt nimetati kliimameetmeteks, tegelikult nad ei olnud kliimameetmed ja minu küsimus, missugused on need äh, kontrollmeetmed, et tagada, et me järgmises raamprogrammis tõesti kolmkümmend viis protsenti saavutame? teine küsimus, see ülemärkimise protsent, mida me praegu näeme, sellega seoses, äh, mida kavatsetakse ette võtta et äh, liikmesriigid suurendaksid oma teadus-arendustegevuse investeeringuid tõesti Barcelonas kokku lepitud eesmärgini, milleks on kolm protsenti. kolmandaks, nii komisjon kui parlament soovivad äh, protsessi kiirendada, ent nõukogu paistab venitavat ja minu küsimus, mida me oleme tegemas siis selleks, et siin jõuda kokkuleppele ja et oleks võimalik hakata äh, edastama, eh, avaldama kutseid ettepanekute saamiseks juba esimesel uue protsendi aast-, uue programmi aastal. härra Silikiotis, aitäh! kuue poolt tahaksin tervitada härra Moedast, et ta tuli meie komisjoni täna pärastlõunal. oleme korduvalt öelnud, et rakendatavad kavad, sealhulgas Horisont Euroopa, sisaldavad palju positiivset, ent nendes on ka mitmeid vajakajäämisi, millega tuleks tegeleda. meie usume, et seosed erasektori ja ülikoolide vahel kujunevad sageli niimoodi, et et teadusuuringute tulemused lähevad erakätesse ning neid ei kasutata kõigi üldsuse hüvanguks. ja võidavad ikkagi huvirühmad, mitte aga ühiskond tervikuna. või eelkõige huvirühmad. me oleme veendunud, et Euroopa Parlamendis tuleb meil tagada et me oma investeeringute eest saame parema tulemuse, oleme teiega päri siin, et meil on vaja suuremat eelarvet. ning meie seisukoht, meie fraktsiooni seisukoht on selgelt ka, et me ei tohiks siit rahastada teadusuuringuid sõjalistes küsimustes, mis militariseeriks Euroopa ja tooks väga halvad tagajärjed, oleme sellest varem rääkinud. tahaksin samuti rõhutada, et praeguseni on Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis paraku rahastamine allikatest, mis ei austa inimõigusi. ma räägin näiteks Iisraelist, mis äh, okupeeritud Palestiina aladel ei taga inimõigusi. see on väga tõsine küsimus. samuti on meil sisuliselt vaja reformida niisuguseid asju nagu nende programmide toetamine, mis seostuvad tegeliku majanduse ja tööhõivega. kui me räägime juurdepääsust rahastamisele, tuleb tagada, et see juurdepääs on kõigis liikmesriikides võrdne, sest praegu see nii ei ole. kõigis liikmesriikides ei ole võrdset juurdepääsu neil rahastamiskavadele mis tähendab, et, et väga väikesed ettevõtted ja väiksemad ettevõtted ei saa kasutada kõiki võimalusi, sest neil ei ole juurdepääsu neile vahenditele. Nad ei saa võrdselt konkureerida nende rahade saamiseks ning see ei aita Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisel kaasa, aitäh! proua Kappel, ENF. aitäh, härra juhataja, aitäh, härra volinik, et tulite meie komisjoni täna ning suur tänu hea koostöö eest parlamendiliikmetega Te olete siin tõeline eeskuju. sest te teete intensiivset koos, koostööd meiega ja vahetate ja to-, esitate meile infot. tänases arutelus ettevõtja seisukohast on kolm punkti väga olulised minu jaoks. esiteks, et meil on õnnestunud innovatsiooni ja teadusarenduse valdkonnas jõuda saja miljardi euroni. seda on loomulikult liiga vähe, aga see on ometi suurem, suurem summa ning see näitab, et innovatsiooni ja teadus- ja arendustegevuse valdkond on oluline kui majandusarengu mootor ja see saadab sellega õige sõnumi. mis puudutab ettevõtjaid konkreetselt, siis kõlas väga positiivselt minu jaoks see, mida te täna rääkisite. et te nimetasite, et te ütlesite, et Horisont Euroopa peaks äh,, peaks andma panuse, et, et seda oleks võimalik kasutada koos tõukefondidega, see on asi, mida on räägitud juba aastaid. ning kolmas asi, mida tahaksin rõhutada, sest see on samuti teema, mida on päris palju räägitud, äh, suhteliselt edutult siiani, on, et rohkem tuleks investeerida uute toodete viimisele turule. ning mitte ainult fundamentaaluuringutesse. mul on kaks täiendavat küsimust seoses väikse, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega. ma võin öelda, et minu kodumaal Austrias on nelisada kuuskümmend ettevõtjat kasutanud eh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi rahasid ja investeerisid kakskümmend kaks miljonit eurot. minu meelest on väga positiivne, et see asi jääks kolme sambasse ning äh, vahendeid suurendatakse, aga kas Horisont Euroopa puhul, kas äh, VKE-de puhul samuti kakskümmend protsenti jääb äh, eraldisteks, nagu eelmisel perioodil oli, kus seda oleks võimalik kontrollida ning kas endiselt jätkub programmi hindamine ning äh, töötatakse lihtsustamismeetmete kallal ning teine väike täiendus, et äh, turundamisprogrammid on VKE-de seisukohast väga positiivsed olnud ning tahaksin küsida, missugune saab siin olema suunitlus tulevikus. kas te pigem tugevdate ettevõtluse arendamise keskuste võrgustikku või siis äh, keskendute tarbijakaitsele või mõlemat? Mm for all your remarks. aitäh, proua, nende märkuste eest ning ning nüüd äh, said, oli sõna siis raportöörid ja fraktsioonide esindajad, nüüd tuleb parlamendiliikmete kord, härra Martel, palun. aitäh, <clears throat> austatud juhataja, austatud volinik, meie kolleegid võtsid sõna üldisemas plaanis, mina tahaksin küsida ühes konkreetsemas küsimuses, olgugi et see ei ole võib-olla nii teie küsimus, kui pigem härra Šefčovitši küsimus, aga küsiksin äh, Airbusi kohta ja koostöö kohta, mis on äärmiselt oluline siin Euroopa tasandil. me oleme kõik päri sellega, me oleme kõik kursis, et hiinlased investeerivad tohutult siin ja ja kui me räägime VKE-dest, siis on, kõik olete kursis, väga raske on neil teada, kus, mis, mis küsimustes, mis fondist saab rahastamist taotleda. ja võib-olla peaks olema eri, eraldi eelarverida, arvestades, kui kiireloomuline see vajadus on. näiteks üleminek elektriautodele, siin on vaja väga kiiresti tegutseda ja me ei tohiks siin korraldada mineviku vigesid, näite-, vigu e, seoses näiteks päikesepaneelidega. kas te saaksite siin meile vajaliku kiirenduse nii-öelda anda? härra Marias, palun. aitäh. lubage, et ka mina omalt poolt tervitan volinik Mõõdast meie komisjonis. olen teiega päri, härra et selgelt on tegemist väga olulise valdkonna ja väga olulise algatusega. ning me ei saa loomulikult lihtsalt jäl-, järgida Ameerika Ühendriikide eeskuju kõigis valdkondades, ent meeles tuleb pidada ühte asja. alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendast aastast, pärast Bailey seaduse vastuvõtmist, Ameerika Ühendriigid kehtestasid sellega eelistuse oma ettevõtjatele patendid ja patenteerimine on asi, millega tegeletakse Ameerika Ühendriikide sees. ja neid on väga raske kasutada, neid patente väljaspool Ameerika Ühendriike. see tähendab, et raha, mille meie investeerime, avalik raha, mille me investeerime Euroopa patentide süsteemi, sellega seoses me peaksime tagama äh, et seda kasutavad tõesti Euroopa ettevõtjad Euroopa sees ning ainult erandina oleks seda võimalik kasutada ettevõtjatel, kes on pärit väljastpoolt Euroopat. see oli hea näide, mida Ameerikas tehakse. kaitstakse omaenda investeeringuid, oma lisaväärtust. ning me peaksime mõtlema sarnaste meetmete peale. ma ei taha öelda, et, et me peame, peaksime hakkama samuti raha kulutama et neid patente tekiks ja neid eh, hiljem kasutaksid Ameerika ettevõtjad. me peaksime ikkagi tagama, et eelis oleks Euroopa ettevõtjatel. nii oleks võimalik tagada, et eh, siin tekib rohkem to-, töökohti, Euroopas nimelt. ning ning innovatsiooni kasutatakse Euroopa hüvanguks. aitäh! kolleeg Kohlitšek, meie aseesimees, palun aitäh! austatud volinik, mul on paar märkust. istun siin. siin, siin. paar märkust ja kui see teid ei häiri, siis räägin tšehhi keeles, aga kui segab, siis võime rääkida ka mõnes teises keeles, esiteks. on vaja, et SKT osa, mis äh, eraldatakse teadus-arendustegevuseks, suureneks. umbes kolm protsenti on praegu mõnedes riikides see. ma tean, et äh, keeruline on jõuda sellisele tasandile. igal riigil on oma võimalused, mida tuleb arvestada. Te rääkisite kuuest klastrist. oluline on, et nendes klastrites äh, ei osaleks mitte ainult suured riigid, vaid ka äh, need oleks avatud väiksemate ja keskmise suurusega riikide jaoks. nii ei lülitataks väikeseid riike välja nendest olulistest valdkondadest. teiseks, fundamentaaluuringud. fundamentaal- ja alusuuringute puhul ei võeta palju patente, aga ometi on need uuringud olulised selleks, et rajada alus järgnevale. klastrite loomisel ei tohiks unustada, et ka alusuuringud on meil olemas. ning eh, neid tuleb ka arendada. sest eh, vastasel juhul hakatakse meid küsima, mida siin, mida te siin ometi parlamendis otsustanud olete. kolmandaks, eh, tehnilise töö nii-öelda atraktiivsus sada aastat on eks-, sada aastat eksportis Euroopa tehnilist mõtlemist ning haris noori selles valdkonnas. tootmine ja arendustegevus praegu on aga niisugune valdkond, kus meil ei ole kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste. toon näite. meid oli omal ajal meie ülikoolis kakssada inimest, kes selles valdkonnas töötas ja nüüd on järel kakskümmend kuni kolmkümmend. lõpetajatega on samuti. ning äh, mida see ennustab siis tulevikuks? me oleme palju rääkinud sellest, et tuleb süsinikusisaldust vähendada meie majanduses, aga me ei saa seda teha üksi. oluline on, et need programmid, millest me täna räägime, et need toimiksid, et me saavutaksime vesinikukasutuse, et me suudaksime energiat salvestada, samuti ka võiks rääkida siin hüdriididest ja teistest kontseptsioonidest ning äh, kütuse, vesiniku töötavate kütuseelementide täiustamisest. paraku siin praegu eriti palju midagi ei toimu. kiputakse unustama, et aastani kaks tuhat kakskümmend peaks tegelikult osa meie kütustest saa, saama ka vesinikupõhisteks. proua Griffin, palun, viimane sõnavõtja. mul on väga hea meel, et te tulite uuesti ITRE-sse, meil on väga konstruktiivne dialoog teiega olnud sellest ajast, kui te volinikuks saite. ühinen kolleegidega, roheliste esindajaga eriti, ning samuti ka elektrifitseerimist puudutavate märkustega ja tänan teid viimase ITRE koosolekul kõlanud märkuse eest, mis, kus te ütlesite, et Brexit on asi, milles mõlemad pooled kaotavad. väga oluline on, et jätkuksid investeeringud teadus- ja arendustegevuses, selleks et areng energeetikas, digitaalvaldkonnas jätkuks ja tuleviku töökohtade loomisel. ning mul on hea meel näha, et te olete pühendunud taastuvenergeetikale ning eelmisel nädalal saavutasime siin hea tulemuse selle valdkonnaga seoses, aga oluline on, et me investeeriks kõigisse äh, etappidesse selles valdkonnas, muuhulgas ka levitamine. me oleme keskendunud liiga palju tootmisele ja vähem teadus- ja arendustegevusele ja tulemuste levitamisele ja populariseerimisele ühinen kolleegidega, kes rääkisid sugude tasakaalust, me peame siin saavutama paremaid tulemusi ning lõpuks võib-olla, Carlos, saaksite teie vastata mulle küsimusele, millele Ühendkuningriigi vastus ei saanud vastata, valitsus ei saanud vastata, et missugune saab Ühendkuningriigi roll olema selle, selles meeliköitvas teemas. aitäh, me loodame, et, et saate selge vastuse ning tänan kõiki kolleege selle äh, arutelu eest, mis oli väga oluline, te teate, et meil on aega väga vähe. ja peaksime seetõttu üritama korraldada kõik õigeaegselt kaheksa kuu jooksul, muuhulgas läbirääkimised. see ei ole kerge, aga peame selleks juba valmistuma. meie struktureeritud dialoog on väga oluline sest kaheksa kuuga peame selle arutelu ka nõukoguga ning eesistujaga, Austria ja Rumeenia eesistujaga lõpetama. härra Volin, palun, teil on sõna. Thank you very much uh,, chair and thank you very much to uh, all the questions. aitäh, äh, härra esimees ja aitäh äh, kõikide küsimuste eest. ja äh, kõikide kontaktide eest, mis meil on olnud teiega ma üritan süsteemselt vastata, äh, alustades äh, härra Eelleri küsimusega seoses eelarvega. Äh, küsiti, kas ma olen tulemusega rahul. jah, olen. see ei ole küll piisav, aga see on see, mis meil praegu olemas on. ja mul on hea meel, et parlament selle nimel võitleb. Te teate juba, mis on minu seisukoht selles osas Te küsisite minu käest ka äh, toidu ja loodusressursside teemal. oleme nendele pühendatud osa eelarves äh, suurendanud märgatavalt. varem oli see eraldus liiga väike. kui vaadata äh, klastreid, näiteks kliima, energeetika ja mobiilsus, siis seal on viisteist miljardit Äh, ja ka digitaalvaldkonnas viisteist miljardit. kui meie kui äh, muudes klastrites on meil viisteist miljardit, siis kui rääkida toidust äh, ja sellest, mida me tulevikus sööme, siis see on väga fundamentaalne küsimus. seega see mm, suurendus on märkimisväärne ja väga, see oli väga oluline, ma olen selle üle uhke, sest see näitab äh, ka Euroopa Komisjoni ambitsiooni selles osas, seega soovisin veidi neid arvandmeid kommenteerida, samuti tõite välja äh, äh, teadmiste laiendamise ja jagamise küsimuse. see on samuti meie jaoks väga oluline. tegemist oli põhimõttelise küsimusega, peame eh, seda osa programmist kahekordistama. seega me hoiame selle kindlasti alles ja ma leian, et peame nende instrumentide jaotust ja ulatust eh, suurendama. märkisite ka pilvetehnoloogiaid, teil on äh, selles osas õigus, peame nüüd liikuma jutustamiselt edasi tegudele ja äh, pilvtehnoloogiad peavad nüüd meie jaoks prioriteediks saama, peame teadma, mida me tahame. seega suur tänu teile kommentaari eest, oli ka üks tehniline küsimus äh, strateegilise planeerimise kohta, strateegiliste programmide kohta, mida, kuidas me seda nimetada tahame. soovin teile selgitada, et DigiPlanningu äh, ideed olid juba olemas varem ja tegemist on, ja see on meie jaoks väga oluline, äh, selgitada välja, millised on olulised äh, õigusloomelised dokumendid ja nende põhjal koostada ka programm. Äh, oleme rääkinud ka missioonide olulisest ja kuidas missioone nende kriteeriumite valguses defineerida võtan äh, teie märkusi strateegilise planeerimise osas arvesse ja loodan, et edaspidi saan äh, täpsemalt vastata sellele, mida strateegiline planeerimine endast kujutama hakkab. seejärel äh, küsimus sünergiate kohta. suur tänu selle kommentaari eest. ma arvan, et Äh, see sõnastus on struktuurifondide sees. In structural funds programs, kuid tegelik sõnastus on on structural funds programs. ja soovitasin teile seda täpsustada. ja seda toetas ka härra Eeler see on hõlmatud MFF-is ja ka struktuurifondides. ka teised liikmed eh, esitasid eh, märkusi soolise tasakaalu osas. ma leian, et on väga oluline tuleviku jaoks ähm, ähm, vaadata, kuidas soolise võrdõiguslikkuse poliitikad äh, Põhjamaa riikides on toiminud. Need toimivad siis, kui äh, neid tõesti äh, tugevalt rakendada, mitte ainult määrata mingisugused arvulised eesmärgid, vaid äh, tugevalt nende rakendamist toetada. paljud äh, naisteadlased tulevad meie aruteludele ja ütlevad mulle, et Nad tunnevad ennast väga teretulnult, sest äh, meie paneelid on neljakümne kuni viiekümne protsendi ulatuses naised. ja see on äh, väga erinev sellest, mis äh, on nende igapäevaelu. me peame vaatama selle kriitilise pilguga üle, me oleme küll palju teinud, kuid ma soovin olla, soovin veel rohkem saavutada. samuti äh, esitas äh, sulle taat küsimuse. vastan äh, portugali keeles, kõigepealt eelarve teemal. ilmselgelt olen äh, rahul sellega, mis meil praegu olemas on, kuid ja ma loodan, et meil on Euroopa Parlamendis toetajaid, kes ka liikmesriikidele selgitavad jätkuvalt, kui oluline eelarve on sada on väga sümboolne arv ja kuna see on nii sümboolne, siis ma loodan, et liikmesriigid ka seda mõistavad. proua Niikal oli küsi-, härra Niikal oli küsimus äh, koda, äh, kodakondsuse kohta ja teadusmissioonide kohta. teadusmissioonid äh, soovivad ka kodanikke kaasata viisidel, mis ka, millega ka koha, kodanikud suudavad suhestuda. ja see on ka minu peamine eh, eesmärk tuleviku osas, kuidas eh, me kodanikele selgitame, mis teadusmaailmas toimub. ma arvan, et kui vaadata kõiki eelarveridu ja küsida endalt, mis on kõige suurem eelarverida ja neid kõiki vaadata, siis kõige suurem on Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rida. me väga hoolikalt tagasime, et kõige suurem programmi eraldis puudutab esimest sammast. valikuid on raske teha, kuid kuid see, et äh, Teadusuuringute Nõukogul oleks kõige suurem eelarverida, oli minu jaoks oluline. Te rääkisite ka sotsiaalsetest väljakutsetest ja sotsiaalteadused on samuti väga olulised. kui meie ettepanekut põhjalikult vaadata, siis näete, et meil on olemas äh, sekkumispunktid, äh, näiteks demokraatia osas, tuleviku osas, demokraatia kaitsmise osas ja selles osas, kuidas kaitsta paremini oma kultuuripärandit, sotsiaalsed muutused, katastroofid, sotsiaalne vastupidavus. Need äh, valdkonnad on kõik väga täpselt äh, ära defineeritud ja need peavad olema osa programmist. ma sooviksin veel mainida, et SMI-de osas äh, just sellega äh, Euroopa Teadusuuringute Nõukogu tegelebki. SMI-d äh, on ka kiirendajasse hõlmatud, seda parandatakse, parandatakse palju erinevaid instrumente mul on veel väga vähe aega järgi, kuid ma soovin lihtsalt äh, kõikidele äh, kiirelt ja ülevaatlikult vastata ja seejärel teile isiklikult põhjalikumalt äh, vastata. ma olen palju toetanud riskikapitali kasutamist. Uh meie põhimõte on, on üks euro avalikku raha ja kolm eurot eh, erasektori raha. ja oleme juba allkirjastanud esimese projekti esimese juhiga, nüüd tuleb eh, veel koguda erasektorist rahastust. mõni päev tagasi olin Prahas ja olin väga ja mul oli väga hea meel kohtuda sealsete ettevõtjatega. proua Derinka küsis mu käest äh, väga põhjaliku küsimuse ähm, teeraja ja kiirendi kohta. me ei hakka jaotama rahasummasid kohe, kuid kui mõelda järgmisena küsis, äh, esitas mulle küsimuse härra Delunde. tal oli äh, paar väga olulist küsimust, äh, kliimaga seotud tegevused, eesmärgid jäävad samaks, need ei kao kuhugi ära, kui teie küsimus oli keeruline, küsisite seda, miks, miks me selgelt oma eesmärke ei saavuta. selleks on mitu põhjust, kuid suur osa meie äh, alusuuringutest ei arvatud siia sisse, ega ECR-i projektid, mis äh, äh, kliimategevuste hulka kuuluvad, olid alusuuringud. me proovime neid kõiki kokku panna ja selle nimel rohkem pingutada sest me tõesti usume seda. ma ei ütle seda niisama viisakusest, vaid see on tõesti väga oluline. samuti rääkisite nõukogust, ma loodan, et toetate mind seal surve avaldamise osas. siis härra Silgiotis küsisite minu käest erasektori, ärisektori ja äh, haridussektori vaheliste vahetuste kohta, sellepärast on avatud andmed ja avatud juurdepääs äh, avalikele andmetele niivõrd oluline. Äh, maksumaksjatel peab olema juurdepääs, tegemist ei ole vaid erasektori kinniste, kinniste andmeallikatega. samuti mainisite, et olete ähm, olete sõjalise poole vastu ja ma lihtsalt mainiksin, et Euroopa ongi äh, tsiviilvaldkonna ühendus, Euroopa Liit. seega sõjalisi teadusuuringuid me ei vii läbi ja sooviksin samuti kinnitada just nimelt seda, ma rääkisite ka riike ja et me peame teadust nägema konfliktide lahendamise vahendina. maailmas on keerulised asjad ja teadus võib toimida riikide sillana. Te mainisite konkreetselt ühte riiki ja see on samuti oluline. proua Kapell, aitäh, et meid jätkuvalt toetate. suur tänu teie sõna, teie sõnavõtu eest. Teie mainitud sünergia on väga oluline tuleviku mõistes, sest äh, struktuurifondid ja Horisont Euroopa töötavad tulevikus, tegemist ei ole ainult alusuuringute toetamisega, te mainisite kahekümne protsendist eesmärki, kui vaadata äh, meie senist kogemust, siis oleme SMI-de koha pealt äh, kahekümne protsendise eesmärgi ületanud seda eesmärki ei ole sinna sisse arvatud seetõttu, et seda ei ole meie arvates vaja. lühidalt vastan ka härra Eduard Martinile. Te küsisite väga olulises asjas ehm, nende ülesannete nende ehm, heitmete küsimus, need seoses akudega ja, ja eesmärkidega, et meil peaks olema ikkagi meil peaks olema näiteks niisugune eesmärk, et me esimestena suutsime luua aku, mis saab lennukit, lennuki, millest saab töötada lennuki ajam või midagi taolist. inimesed saaksid sellest aru, aga praegu praegu, kui räägitakse lihtsalt mingist väga heast akust, siis inimesed ei saa, ei saa sellest ikkagi aru. mulle meeldib see akude äh, näide väga ja ma näen, et eh, selles valdkonnas me peaksime selliseid eesmärke endale just seadma. edasi uh,. ja järgmisena vastan eh, Mariasele, me peame võtma vastastikuse lähenemise, me peame, me soovime oma kodanikke kaitsta ja parim viis selleks on äh, oodata liikmesriikidelt vastastikust. kui mina äh, kellegi heaks midagi teen, tema ka minu heaks midagi ei tee, siis selle äh, isikuga ma rohkem äh, koostööd ei tee, see on vastastikuse põhimõte siis. ja siis ka Tšehhi kolleegi küsimus. suur tänu veel kord, olin hiljuti Prahas. Te rääkisite Äh, erinevatest äh, asjadest, näiteks tehnilised ametid. mul ei ole kõikides, kõikidest teie märkustest rääkida võimalik, kuid te, te põhiline küsimus oli, kuidas muuta need tehnilised ametid atraktiivsemaks. ma arvan, et äh, praegu on tehnil-, tehnilised ametid laste jaoks olulised digitaalses maailmas tuleb nendes ametites töötada, tuleb äh, luua seoseid äh, kunsti, teaduse ja tehniliste ametite vahel ja ja tagada, et need oleks äh, laste jaoks lõbusad ja huvitavad. seega tööt-, teeme sellega oma programmide raames rohkem tööd. soovin, soovisin lihtsalt öelda, et mõistan teie märkust ja Theresa, ma ei saa küll äh, Ühendkuningriigi valitsuse nimel vastata, kuid meie ettepanekus on selgelt äh, märgitud, et äh, uks on Ühendkuningriigi jaoks avatud. ja nüüd ootan Ühendkuningriigi reaktsiooni sellele nõukogu on selles osas väga selgelt ennast väljendanud ja ma loodan, et saame Ühendkuningriigiga edaspidi koostööd teha ja vabandan, et nii palju aega kulutasin. Ehm, aitäh, et nii kiiresti niivõrd palju läbi võtsite, suur tänu kõikide teie vastuste eest ja et olete valmis koostööd tegema, ka meie oleme selleks valmis, oleme valmis tegema palju rasket tööd ja ma loodan, et jõuame selle kõigega lõpuni, seega suur tänu! Uh, dear friends, ladies and gentlemen, you see. head sõbrad, daamid ja härrad, nagu näete, siis äh, liigume järgmise teema juurde. kõik äh, aruteluteemad on väga olulised. kallid sõbrad, palun pange tähele. Anybody would like to leave us would...? kui keegi soovib lahkuda, mis ei ole küll väga viisakas, siis äh, mul on teile teade, palun tehke seda võimalikult kiiresti. Äh, vabandust, et pean äh, niimoodi teiega rääkima, kuid meil on väga vähe aega ja soovime järgmise punktiga alustada. seega järgmine päevakorrapunkt, number seitse, äh, arvamuste vahetus Maria Gabrieliga, kes on Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik, tegemist on osaga struktureeritud dialoogist äh, Äh, seoses äh, hiljuti vastu võetud äh, mitmeaastase finantsraamistiku õigusloomealaste programmidega. me teame, et see on väga oluline, räägime digitaalprogrammist ja ka Euroopa ühendamise rahastu digitaalosast, seega Euroopa ühendamise rahastu, digitaalne osa ja ka digitaalprogramm, need on mõlemad meie jaoks kõige olulisemad loomulikult võib äh, arutada ka teistel teemadel, kuid nagu ma juba ütlesin, siis äh, on meil aega väga vähe, seega, head kolleegid, palun äh, võtke sõna lühidalt ja annan sõna volinikule. aitäh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tänan võimaluse eest uuesti mõtteid vahetada teiega, see näitab, see näitab, kui oluline on parlamendiga koostööd teha, eriti parlamendi siitri komisjoniga. tahaksin alustada sellest, et ütlen, et praegune hetk on iseäranis oluline, sest paneme praegu paika ülesanded Euroopa Liidu järgmiseks aastakümneks ning kui komisjon on nüüd koostanud oma eesme-, ettepanekud järgmiseks äh, finantsraamistikuks suhteliselt lühikese aja vältel, siis ometi on tegemist ettepanekutega, mis kujundavad äh, Euroopat või hakkavad kujundama Euroopat päris pikaks ajaks. oleme koostanud eelarve ettepaneku, mis, mis on kaasaegne ja paneb paika Euroopa Liidu eesmärgid. siin on oluline osa digitaliseerimisel ja vastavalt on äh, sellele eraldatud ka eelarvelisi vahendeid. ning äh, eesmärgiks on tagada selles valdkonnas vajalikud investeeringud ja neid on palju. siin äh, peetakse silmas kõiki Euroopa Liidu regioone ja liikmesriike, sest ainult ühise lähenemise abil õnnestub meil Euroopa muuta konkurentsivõimeliseks selles valdkonnas et seda ei ole võimalik teha ilma parlamendi toetuseta. ning äh, seda toetust ma täna siia otsima tulingi. ja lubage, ma selleks räägin teile oma nägemusest sellest, mida Euroopa peab tegema ja nõudma selleks, et, äh, et äh, tugevdada digitaliseerumist. loomulikult on siin tegemist olulise jõupingutusega, eriti arvestades Brexitit, mida me praegu mis, mis meil praegu ees on, aga samas ilma selle olulise investeeringute grupita kaotavad Euroopa kodanikud väga palju. tuleb toetada eh, digitaaltehnoloogiaid üldse ning eh, selleks toetuseks on ette nähtud neli peamist vahendit eh, rühma. kõigepealt uus Euroopa, digitaalse Euroopa kava, investeeringud digitaalsetesse tehnoloogiatesse ja ja uuringutesse, ma saan aru, et Carlosega oli teil just põhjalik arutelu, siis eh, ühenduste digitaalne sammas ning lõpuks meedia ja loov Euroopa sammas. kõigepealt Digitaalse Euroopa programm. mul on hea meel märkida, et eh, esimest korda Euroopa Liidu eelarves teeme siin ettepaneku rakendada programm, mis eh, rõhub Euroopa Liidu juhtrollile digitaalvaldkonnas ning äh, rõhutab meie strateegilisi võimekusi ja nende rakendamist Euroopa konkurentsivõime tugevdamiseks äh, kõigi meie kodanike kasuks. Need investeeringud ei ole mingil juhul kavandatud dubleerima seda, mida me investeerime teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ega seda, mida me tõukefondidest investeerime ettevõtjatesse selle programmi mõte on lihtne. eesmärk on anda Euroopale digitaalvõimekus, olu-, niisugune alusvõimekus, mis meil praegu puudu on. ning selleks on väga oluline investeerida vastavatesse tehnoloogiatesse ja rakendada digitaal, üleminek digitaaltehnoloogiale kodanike teenistusse. ning vaja on kiireid meetmeid ja, ja miks siis toetada seda Euroopa eelarvest? ning vastus on lihtne. praegused uuringud näitavad, et turujõud ei suuda ise tagada vajalikke investeeringuid selles valdkonnas. ning selleks, et tuua need investeeringud majanduse ulatuslikesse val-, valdkondadesse, ongi vaja Euroopa tasemelt äh, impulssi nii et Euroopa Liidu meede siin kompenseerib turutõrke siin digitaaltehnoloogia valdkonnas. me teame, et meiega konkureerivad riigid nagu Ameerika Ühendriigid ja Hiina on otsustanud teha ulatuslikke investeeringuid ja meie liikmesriigid eraldi ei, ei ole suutnud vastavaid investeeringuid omaette teha. nii et me ei tohi äh, silmist loomulikult see üheksa miljardit, äh, mis on praegu välja pakutud, on ähm, niisugune oluline jõupingutus praeguses äh, eelarveraamistikus jääb see märkimisväärselt alla meie konkurentide investeeringutele ning igasugune vähendamine siin tekitab riski, et äh, meie algatus saab kahjustatud. nii et see on üksnes niisugune lähtepunkt meie investeeringutele ja äh, ma loodan, et meil õnnestub seda kasutada selleks, et saavutada maksimaalne mõju läbi koordineerimise Euroopa tasandilt ning läbi selle sõnumi, mida niisugune eelarvekujundus saadab investeeringutele liikmesriikide ja regionaalsel tasandil. Euroopa digitaaltehnoloogia programm tugevdab Euroopa strateegilist võimekust tehnoloog-, olulistes tehnoloogia valdkondades ning laiendab nende tehnoloogiate kasutuselevõttu nii üldhuvi kui valdkondades kui ka erasektoris. ta toetab oluliselt meie nihkumist esiplaanile viies valdkonnas maailmas. suuremahuline arvutus, küberkaitse, edasijõudnud arvutusvõimekus ning digitaalvõimekuse ja ühilduvuse parem, võimaluste parem kasutuselevõtt. ootame siit väga häid tulemusi. Äh, tehisintellekti ja intellektitehnika kasutuselevõtt või toetamine juba võiks äh, olla asi, mis toetab meie SKT-d oluliselt ja me tahame eurooplastena äh, anda siin oma panuse, samuti ka küberkaitse valdkonnas. Euroopa peaks saam-, omandama juhtrolli meie mitmeaastase finantsraamistiku lõpuks selles valdkonnas ning kõigis nendes valdkondades peaks see Digitaal Euroopa programm andma meile pädevuse, mis on vajalik ulatuslike ülesannete rake-, täitmiseks. meie eesmärk on viia Euroopa siin digitaalvaldkonna innovaatorite esirinda. teine sammas siin on uus äh, digitaalvaldkonna teadus- ja arendustegevuse programm äh, Horisont Euroopa. ning siin me räägime umbes kuueteistkümnest miljardist eurost, see on vajalik sõnum, vajalik signaal selleks, et meie teadlased ja investorid saaksid jätkata Euroopa nihutamist esiplaanile eh, digitaalvaldkonna teadusuuringute ja investeeringute valdkonnas. siin, siit ootame konkreetseid lahendusi selleks, et, et toime tulla probleemidega, mis meie ees seisavad. digitaalvaldkonna ja ettevõtlusega seoses ootame tehnoloogiaid nagu robootika, tehisintellekt, mis, mis on vajalikud edasiliikumiseks, küberkaitse on samuti väga oluline, avatud teadus ja vastav elektrooniline taristu samuti ning eh, innovatsiooni jätkamine olulistes valdkondades ka. Need on meie eesmärgid. mis puudutab eh, ühenduste loomist Äh, nii-öelda Euroopa digitaalse ühendamise rahastu on eraldi sammas. loomulikult uus elektroonilise side koodeks tänu president Buzekile ja parlamendi raportööridele, proua de Castillo ja teistele raportööridele on meil õnnestunud äh, siin juurde tõmmata rohkem investeeringuid erasektorist nende ühenduste loomiseks ning suur tänu teie koostöö eest sellega seoses. samas, kui me räägime investeeringutest, siis teame, et investeeringute puudujääk on väga suur. selleks, et täita meie eesmärgid juba aastani kaks tuhat kakskümmend viis, on meil vaja sada viiskümmend viis miljardit eurot täiendavaid investeeringuid ning selleks, et seda saada, peaks kasutama Euroopa eelarve tehtavate finantseeringute võimalusi eriti piiriüleste investeeringutega seoses, kus, kus me peame tõdema turutõrget, seetõttu meie ettepanek CEF, digitaalne CEF ongi suunatud nende äh, füüsilise taristu, füüsilise taristu väljaehitamisele, et need ühendused toimiksid Euroopa ettevõtjate digitaliseerimine ning äh, energeetika, transpordi, tervishoiu, avaliku halduse äh, sektorite digitaliseerimine sõltuvad kõik kõrge kiirusega ja taskukohase võrgu olemasolust. kiire võrgu jaoks on vaja luua mehhanismid ja rõhut-, ja, ja see nõuab loomulikult vastava taristu väljaehitamist. meie ettepanek on seetõttu eelarves ette näha kolm miljardit eurot, see, see uus äh, üle-euroopaliste võrkude äh, projekt, muuhulgas näiteks 5G võrgu väljaehitamine äh, peamiste transpordikoridoride kõrval, samuti ka Euroopa Wi-Fi ja äh, nende ühenduste tagamine koolidele ja haiglatele näiteks. see Euroopa CEF suurendaks, laiendaks kõrge kiirusega võrku Euroopas ning, ning, ning läbi tõukefondide võimaldaks juurde tõmmata investeeringuid ja vähendada riske, mis nendega seotud on. neljas sammas digitaalvaldkonna investeeringutest on loov Euroopa osa, mis puudutab meediat ning eesmärgiks on suurendada audiovisuaalsektori konkurentsivõimet. see viimane on äh, koht, kus saab väga hästi aru, ära kasutada viimaseid tehnoloogiaid ning see aitab suurendada, tihendada kultuurilisi sidemeid eurooplaste vahel ning edendada meie põhiväärtusi, ühiseid põhiväärtusi nii Euroopa Liidu siseselt kui ka kolmandates riikides. Need neli sammast on see, millele tugineb meie uus lähenemine aastani kaks tuhat kakskümmend kaheksa digitaalvaldkonnas. selleks, et see toimiks, selleks, et me saavutaksime oma eesmärgid, tuleb meil tagada, et eh, kavandatud eelarve jääb püsima ja ma ootan siit teie toetust selleks, et eh, Euroopa saaks viia maailmas esimesele kohale majanduse ümberkujundamise ja kõiki huvi, huve teeniva digitaliseerimise valdkonnas ning nüüd olen valmis tähelepanelikult kuulama teie mõtteid, teie küsimusi ning eh, üritan neile vastata. Clear speech suur tänu, selged sõnad, selge ettekanne, aga aeg on napp äh, nii mõlema programmi jaoks, Digitaalne Euroopa, Euroopa ühendamise rahastu, meie vastutame mõlema teemavaldkonna eest. loomulikult äh, digitaalne osa Euroopa ühendamise rahastust äh, kuulub meie pädevusse ja proua äh, raportöör Angeelika Mlinar kes vastutab Digitaalse Euroopa programmi eest. palun, Angeelika Mlinnat, suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu, lugupeetud äh, volinik selle ettekande eest. ma olen Digitaalse Euroopa programmi raportöör, tervitan äh, raportöörina komisjoni ettepanekut, see on positiivne ja vajalik äh, algatus. Euroopa Liit on digitaalses võidujooksus jäänud pisut teistest maha viimase aastakümne jooksul. kasutaksin ka võimalust ning tänaksin komisjoni teenistust nii selle eest, et nad on olnud väga koostöövalmid pärast seda, kui ettepanek ametlikult lauale pandi ning ma olen veendunud, et järgnevate kuude ning ka nädalate jooksul juba toimub meil tõhus koostöö ning me saame oma töö tehtud kiiresti tegemist on üheksa koma kahe miljardi eurose programmiga, mis algab kolme aasta pärast. väga suur surve on Euroopa Parlamendil, Euroopa Parlamendi erinevatel teenistustel äh, viimase poolaasta jooksul olnud, sellepärast et meil on toimunud konsulteerimine tehnoloogilisel tasandil ja komisjon ning parlament tahavad saavutada tulemusi võimalikult kiiresti. tegemist on algatusega, mis jääb äh, Austria eesistuja tööaega ja Austria on juba võtnud digitaalse päevakorra oma prioriteetide hulka lähikuudel nõukogu peab oma seisukohad avaldama võimaluse üle, kas on võimalik kiire, kiirmenetlusega äh, selle teemaga tegeleda, aga loodame, et komisjon nii või teisiti teeb viljakat koostööd nõukoguga ning äh, institutsioonide vahelised äh, läbirääkimised kujunevad samuti koostöö rikkaks ja meie oleme oma ülesandele pühendunud, oleme valmis äh, omalt poolt pakkuma prognoositavaid stsenaariumeid, stsenaariumeid äh, investoritele ning äh, rahastama teadusuuringuid ja, ja töötajaid ja üliõpilasi ja erinevates valdkondades. komisjon on juba mitmeid lahtiseid küsimusi siin selgitanud, aga mõned küsimused on siiski jäänud veel lahenduseta ja kuna kõik etendused, kõik ettepanekud ei valminud õig-, ühel ajal, siis oli päris raske aru saada sellest, kuidas see sünergia, mida ette nähakse erinevate programmide vahel praktikas aset leiab ja kuidas otsejuhtimine Euroopa ametite poolt peaks aset leidma. ja nüüd tooksingi mõned konkreetsed elemendid välja, nii-öelda superkompuutrid ja ja äh, mitte ükski nendest valdkondadest, äh, ükski nendest suur, äh, superarvutitest ei ole Euroopa Liidus äh,. saja hulgas on kolmkümmend neli Euroopa Liidu seadet äh, üheksa, üheksa, üheksa kuningriigis, kelle ja Ühendkuningriigi saatus teatavasti on endiselt lahtine ja äh, kuna me oleme võtnud kohustusi äh, poliitilisel tasandil, kõrgemal poliitilisel tasandil ning investorid on ka valmis kaasa aitama, nüüd on tulekul siis äh, ühise Euroopa algatus äh, mille kohta ettepanek tehti enne digitaalse programmi ettepanekut, selleks et meil oleks sünergia erinevate sammaste vahel ning toimuks kooskõlastamine vastutavate ametnike vahel, äh, siis kas on äh, põhjust oodata, et selle ühisettevõtte alasel äh, saavutatakse kokkulepe õige pea? ja siis otsejuhtimine puudutab ka küberjulgeoleku valdkonda, uus loodav organ peaks olema vastutus, kas ähm, teil on mingisugune ajakava juba wow,, esialgne ajakava paigas ja me tahaksime teada, mis on Enisa roll seoses selle uue üksusega. ja äh, tehisintellekti küsimus, tehisintellektist on juba räägitud äh, endiste, eelmiste teadusuuringute ja arenguprogrammidega seoses robootika kontekstis ja era- investeeringud on selles valdkonnas olnud väga taht-, tähtsad, äh, samuti äh, erasektori ja avaliku sektori koostöö ja siis äh, ähm, koostöö saja äh, Euroopa tehisintellektiga tegeleva teadusasutusega ja äh, me teame, et paljud ettevõtted on valmis koostööd tegema, toimub suur võidujooks patentidele, aga ettevõtted samas ei ole veel valmis vastu võtma tehisintellekti kui sellist tehisintellekti võimalustest on raske kasu lõigata praegusel hetkel ja selliste rakenduste puhul on suuri kaklusi väikestel ettevõtetel ja seetõttu tervitame selliseid digitaalseid sõlmpunkte, äh, mis võimaldavad äh, VKE-del ning ka tehisintellekti võimalusi kasutada kom-, oma teatises, mille komisjon avaldas, teatas, et äh, täiendavad üks koma viis miljardit Horisont äh, kahe tuhande kahekümne vallas eraldatakse veel tehisintellektile ning komisjon on teinud koostööd liikmesriikidega äh, koordineeritud valdkonnas, tehisintellekti valdkonnas. komisjon tegi ettepaneku, et luuakse uued sõlmpunktid digitaalse in-, tõlmpunktid, mis tegelevad tehisintellektiga, kui kahe tuhande kahekümne esimesel aastal algab digitaalse Euroopa programm, kas siis need keskused äh, jätkavad oma tegevust ja võib-olla nende võimalused laienevad, nende pädevused laienevad näiteks horisontaalse eesmärgiga seoses äh, arenenud digitaalseid oskusi välja töötada. ning siis veel digitaalse Euroopa programmi eesmärgiks on olla katalüsaatoriks erainvesteeringutele selleks, et võimalikult äh, hästi kasutada ära Euroopa Liidu vahendeid. ettepanekus on selgelt kirjas, et eesmärgiks ei ole mitte asendada liikmesriikide omaalgatusi Euroopa rahadega äh, ja samas me ei tahaks ka erainvestoreid kõrvale suruda. ettepanek äh, on juba piiratud äh, selles mõttes, et äh, kolmandate riikide üksuste osalus on piiratud, äh, aga see on seotud ainult konkreetselt kolmanda eesmärgiga, küberjulgeoleku eesmärgiga. me peame kindlasti võtma arvesse seda tundmatut, mida endast kujutab Ühendkuningriik ja tema saatus. aga me peame kindlasti samas tagama prognoositavuse ja ka kolmandate riikide osalusele peame paika panema oma põhimõtted ja peame mõtlema, kas samasuguseid põhimõtteid rakendatakse ka teiste eesmärkide puhul selle programmi raames veel kord tervitan komisjoni ettepanekut, ootan viljakat koostööd variraportööridega. suur tänu, ütleb proua härra esimees ja nüüd äh, fraktsioonide esindajate korda. kolleeg Paul Rüübich. tahaksin tänada proua volinikku, sest tegemist on tuleviku seisukohast määrava tähtsusega teemaga, et kui meil õnnestub tõesti digitaalne siseturg muuta digitaalseks, siis oleme me oma ülesande täitnud ja see loomulikult lihtne ei ole, sellepärast et turujõud, nagu te ütlesite, tõrguvad nii-öelda mitmes valdkonnas ja, ja meil on palju oligopoolseid olukordi, mis endiselt on lubatud liikmesriikides. me oleme näinud ka, et telekomifirmad on märkimisväärselt kaotanud wifi valdkonnas. aga samas konkurents on siin võitnud ning sisuline küsimus on siin praegu Äh, Euroopa Parlamendi võimalike lahenduste uuring, mis äh, teostati, näitas, et äh, teadmus, niisugused keskused on väga olulised selles valdkonnas ja reaalse maailma keskused eh, neid kajastav, kajastab ka digitaalne maailm. meil on vaja tugevdada oma digitaalset identiteeti. praegu on meil näiteks eh, igalühel e-posti aadress või SIM-kaart, aga kas, kas see on ikkagi ajakohane? et eh, meie identiteet on seotud ainult mingi e-posti aadressiga või SIM-kaardiga, me peaksime mõtlema võib-olla platvormide peale, mis annaksid meile võimaluse nagu tegelikkuseski ka virtuaalses maailmas kindlustada, tagada oma identiteet. õigusega on märgitud, et, et lisaks nendele keskuste aktiviteetidele, tegevustele peaks olema ka konkreetsed projektid, 5G, optiline kaabel, need äh, litsentsid, piiriülesed kavandamine, piiriülesene kavandamine ja nii edasi see on oluline, aga sellega seoses küsimus, missugune hakkab olema ESA, BERECi, ENISA ja kõigi teiste agentuuride vaheline koostöö selles valdkonnas? kas meil on mingi, mingi läbimõeldud äh, plaan? kas me oleme juba masinõppe meetodeid kasutanud, et, et seda uurida? ja vaadata, kuhu poole see valdkond liigub ja ja panna meie agentuure ja asutusi ka liikmesriikides mm, koostööd tegema õigesti. aitäh! kolleeg Zorin. kolleeg Zorin ja sotsiaaldemokraatide variraportöörina. suur tänu, lugupeetud volinik. tere tulemast volinikule. digitaalne programm mis äh, ja ressursid, mis sellega vallandatakse, on suurepärane võimalus äh, Euroopal jääda liidrite hulka selles ülemaailmses võidujooksus. mina olen Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportöör, omalt poolt annan kõik, et parlament, nõukogu ning komisjon suudavad välja töötada oma lahendused äh, meie kodanike küsimustele. me ei saa kahe minutiga rääkida kogu programmist, ei ole võimalik, nii keskenduksingi ühele punktile, usaldus. me räägime siin üheksast koma kaheksa, kahest miljardist eurost, aga lugupeetud volinik, on oluline, et kodanikuühiskond, kellega me peame koostööd tegema, usaldab meid. ja siit ma tulen siis äh, traadita ühendus kõigile kogu Euroopa Liidule algatuse juurde. loodan, et juuli täiskogu osaistungjärgul saate ka tulla Euroopa Parlamenti, sellepärast et just siis me räägime sellest teemast. see teema on delikaatne ning me peame leidma lahendused meie ees seisvatele probleemidele. olen seda programmi vaadanud. artikliga kaheksa on võimalik tegelikult leida moodus, kuidas tagada traadita ühendus Euroopa Liidule äh, ka tulevikus, tagada selle algatuse jätkusuutlikkuse. kahekümne nelja miljoni abil saame võtta äh, ühendust kohalike omavalitsustega, kelle, kes tahavad, et neid kaasatakse ning äh, saame kaasata need, keda ei kaasatud esimesse programmi. ma arvan, et see pingutus on äh, ennast väärt, mida rohkem äh, inimeste usaldust meil on, seda rohkem äh, toetatakse Euroopat. ja nüüd Kolett Ossinovski. konservatiivid ja reformistid, palun. suur tänu. lugupeetud äh, esimees, tere tulemast ka minu poolt, lugupeetud volinik ja ITRE komisjoni. mul on hea meel selle üle, et teie tutvustatud programm on äh, hästi kooskõlas sellega, kuidas mina isiklikult äh, digitaalset tegevuskava näen. aga jagaksin teiega ka pisut oma kogemusi. eelmise parlamendi ametiaja jooksul äh, olin mina Euroopa ühendamise rahastu teema raportöör rääkisime põhjalikult kiirest internetiühendusest ja siis, mida edasi aeg läks, seda lahjemaks muutusid meie arutelud, sellepärast et meil ei olnud suund päris selge, kuhu liikuda. rääkisime, ma ei teagi, võib-olla pool aastat sellest ja neli aastat hiljem on tulemus üsna ebaselge endiselt. nii et ma tahaksin öelda, et kiire internet on Euroopa jaoks tähtis ning kiire internet on ära teeninud teie igatise toetuse. aga samas oluline on see, et oleks paigas ka suund, kuhu me liigume ning see suund peab olema konkreetselt määratletud. nüüd olen ma variraportöör superandmetöötluse küsimuses ja sellest teemaga seoses on mul tunne, et meie ees seisab üks takistus. jällegi jagaksin teiega oma varasemaid kogemusi, seda korda Tšehhi Vabariigist. Äh, üks äh, see, me kuulume ka superandmetöötlejate hulka ning me peaksime keskenduma sellele, äh, keda me kutsume osalema sellistes algatustes on väga muret äh, tekitav, kui me ei suuda äh, rahva raha kasutada nagu kord ja kohus ja me teame, et aeg muudkui jookseb, nii et tegutsegem selles vallas kiiresti. üks küsimus ka. juba praegu on äh, õigusvaldkond digitaalse maailma osas lihtsam aga ilma erainvesteeringuteta ei ole areng selline, nagu me seda sooviksime. ma tahaksin teada, et kuidas te kavatsete stimuleerida arengut ning äh, meil oleks vaja sellist äh, nii-öelda suurt pauku, mis äh, arengule hoo sisse lükkab. suur tänu, härra Talunde ja Roheliste fraktsioon, palun suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik. mulle tundub, et teie digitaalse Euroopa programmi, äh, programm on tegelikult teekaart, mis on väga tore. mõned kommentaarid. tehisintellekt, superandmetöötlus on esikohal, oskused taristu teisel kohal Äh, kuidas siis kavatseme tehisintellekti äh, kasutada, kui äh, ühenduvuse kaardil on endiselt valged laigud ning Euroopa kodanike internetiühenduste kiirus on endiselt väga erinev? Need on olulised tegurid, mis mõjutavad teadmiste ning osaluse lõhesid, tekitavad killustatust ning kahjustavad siseturgu. kiire internetivõrgustiku, lairibavõrgustikuse, võrgustiku väljaehitamine äh, ning täielik ühenduvus on äh, esimene äh, samm. oskuste osas me õpetame oma lapsi arvutit sisse lülitama, dokumenti koostama, interneti sisestama, kas me õpetame aga neile ka seda, kuidas me, kuidas nad libainfot eristavad tõelisest infost, see on üha olulisem küsimus Euroopa kontekstis. kas te tegelete selle teemaga piisavalt ja õigesti? kolmandaks, hiljuti äh, avaldas komisjon küberjulgeoleku akti ja aga samas ressursid Euroopa Ametile on ebapiisavad. eelarve kahekordistamine on ainult matemaatiline öö, äh, harjutus, kui äh, me kahekordistame nulli. ja samuti öö, tarbijate seadmed, mida häkitakse ja mida kasutatakse kodanike vastu, see teema on jäänud tähelepanuta. häkitav ühiskond, häkitav majandus ei ole vastuvõetav, me peame selle teemaga põhjalikumalt tegelema, suur tänu, kallis kolleeg! ja nüüd äh, kolleeg Barbara Kappel, palun, teie saate sõna NF-i nimel. aitäh, mm, härra eesistuja, aitäh, proua volinik, te olete esimene äh, digitaalvolinik, kellel on oma niisugune programm ja see on väga oluline teetähis digitaalvaldkonnas, see kaks koma üheksa miljardit eurot ja kakskümmend kaheksa protsenti nendest vahenditest kolmele olulisele valdkondadele, ülivõimsad arvutid, intellektitehnika ja küberkaitse. kolleegid on päris paljust juba rääkinud väga oluline on loomulikult erasektori investeeringud ülivõimsate arvutitega seoses, me teame, mida Ameerika Ühendriigid siin teevad. Euroopa on siin alustanud õigeid asju, kvanttehnoloogia ning lipulaev projekt on, on meil praegu käigus, intel-, intellektitehnika valdkonnas on ka väga hea uus võrgustik olemas koostööks ja küberkaitse valdkonnas ja küberjulgeoleku valdkonnas on, on taaskord äh, selge ja kolleegid on juba öelnud, et NISA vahenditest ei piisa kõigi vajalike meetmete rakendamiseks. ja äh, selles mõttes paluksingi teil selgitada, kuidas äh, sellega kavatsetakse, selle teemaga kavatsetakse jätkata siseriiklike pädevuste valdkonnas. et kas see jääb nõukogu ja liikmesriikide teha või kuidas? mis puudutab Digitaalse Euroopa programmi, millest täna juttu on juba olnud, see on tähtsuselt teine programm digitaliseerumise valdkonnas, äh, um, ma mõtlen siin Euroopa digitaalse ühendamise rahastut kolm miljardit, et lairibavõrke arendada. see on äärmiselt oluline raha, sest ilma digitaalse taristuta ei ole lihtsalt võimalik astuda järgnevaid samme 5G või Euroopa Wi-Fi, Wi-Fi kõigile eurooplastele või muud meetmed, näiteks ülivõimsate arvutite või intellektitehnika valdkonnas. Need lihtsalt ei oleks rakendatavad. Euroopa digitaalse ühendamise rahastu õnneks mm, on viiskümmend seitse protsenti suurendatud nüüd. ja eh, tahaksin küsida sellega seoses, kas te kavatsete võtta meetmeid, seda on täna ka puudutatud juba, et kiirendada litsentsimenetlusi piiriülese taristu rajamiseks ning kas te võtate liikmesriikidega ühendust selleks, et selgitada neile, et meil on vaja üleüldise katvusega lairibavõrku, et tagada Euroopas ühtlane areng selles valdkonnas, aitäh! Uh, suur tänu, meie ametlik projekt ning ITRE komisjoni uh, ettepanek järgmise aasta eelarveks oli, et loomulikult me tahame, et Denisat rohkem rahastatakse. kõik teavad seda. tegemist oli meie ametliku ettepanekuga, mille üle me hääletasime EKRE komisjonis ning võtke seda arvesse. kallid kolleegid, nüüd siis kõik muud kõnelejad. mul on kaks kolleegi sõnasoovijate nimekirjas, Eduard Mätä ja Jaromir Kohlitšek. palun, kallid kolleegid suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu, lugupeetud volinik, teie ettekande eest. teen kiiresti, mina tegelikult ei, ma tunnen ennast päris kindlalt, sellepärast et loomulikult Euroopa eelarve äh, Hiina ja Ameerika Ühendriikidega ei ole konkurentsivõimeline, mul on tunne, et ta äh, samas on väga suure summaga tegemist ja küberjulgeoleku tekst, filtreerimise äh, Äh, on endiselt murettekitavad valdkonnad, need äh, valdkonnad peaksid olema meie peamised kohustused, ma arvan, et äh, küberjulgeoleku valdkonnas ei ole kõik riigid samal ta tasandil ja ma arvan, et riikidel äh, ei ole võimalusi äh, kõrgetasemeliseks julgeolekuks. me peame mõtlema äh, selle teema peale ning me teame, et see, mis praegu Trumpi ja Hiina vahel juhtub, vaadatakse Euroopa suunal, et äh, kvaliteet, üritatakse kvaliteetseid äh, internetiettevõtteid endale haarata ja homme võib-olla on kõik äh, kaardid Hiina käes juba. ja siis traadita internetiühendus Euroopa jaoks, ma saan aru, et kui te kuulutate välja oktoobrikuus uue hanke, millised on kriteeriumid selleks paistab, et siin on äh,, lähtutakse sellest kriteeriumist, kes esimesena kohale jõuab, see ongi võidumees, kas äh, nüüd lähtute samast põhimõttest või teete seekord asju natukene äh, põhjal-, natuke professionaalsemalt. suur tänu, kallis kolleeg Jaromil Kohlitšek. mina tahtsin esitada ühe küsimuse. kuidas äh, kiire internet jõuaks igale poole Euroopas, mitte ainult suurlinnadesse, vaid ka maapiirkondadesse, aitäh! Thank you very much! suur tänu! Äh, proua volinik, palun! ja ongi kõik meie poolt. ja ootame nüüd, mida on teil öelda kui on võimalik vastata meie küsimustele, siis oleks see tore. suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin kogu südamest tänada kõiki sõnavõtjaid, küsimused olid äärmiselt täpsed. vastan neile rühmiti, kõigepealt proua Liinar, Liinar, suur tänu väga põhjalike küsimuste eest, mul on väga hea meel ka omalt poolt tulevase koostöö eest, paistab, et äh, parlament toetab äh, meid, toetab Digitaalse Euroopa programme, aga loomulikult on teemasid, äh, mida tuleb veel käsitleda ja küsimusi, mis vajavad veel vastuseid. Need küsimused, mille te tõstatasite, kõigepealt jah, ka teised te rääkisid siin sellest äh,. Souvenez-vous les Äh, alguses äh, oli meil seitse liikmesriiki, äh, nüüd on meil kakskümmend liikmesriiki. tegemist peaks olema Euroopa ühisalgatusega ja Bulgaaria eesistumise jooksul rääk-, räägiti väga palju ühisettevõttest see superandmetöötluse teema on tähtis, meil peavad olema äh, selged eeskirjad, hääleõigus paigas, osalus paigas ja see, mis on oluline meie jaoks, on see, et me ei äh, jätaks väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid kõrvale ja tegemist ei tohiks olla ainult äh, piiratud publikuga algatusega. kõik liikmesriigid, äh, väikesed ning äh, suured ettevõtted, teadlased peaksid saama usu, osa, osaleda ja sellepärast digitaalse Euroopa vallas tahaksime anda veel rohkem vahendeid superandmetöötlusele tänasest kahe tuhande kahekümne kolmanda aastanigi ja tõesti, tegemist on otsusega, äh, tegemist on investeeringuga, aga see on oluline meie jaoks ja me peame paika panema need eeskirjad, millest lähtuvalt seda Euroopa projekti ellu viiakse. mis puudutab äh, digitaalset ähm, digitaalse innovatsiooni keskusi, siis praegusel hetkel me äh, rahastame neid projekte, Äh, mis äh, toimuvad nendes keskustes, äh, digitaalne Euroopa, sellega luuakse need innovatsioonikeskused ja kõikides liikmesriikides peab, peavad olema toimivad innova-, digitaalse innovatsioonikeskused ja siis vaatame, kuidas on võimalik tagada seda, et et, et me selle saavutama kõikides Euroopa piirkondades ei ole võimalik selliseid äh, innovatsioonikeskusi luua kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, aga igal juhul me tahaksime äh, tõelist võrgustikku, et me hoiaksime ära, et selle, et me kõik teeme sedasama ja et äh, oleks parem juurdepääs väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, et nad saaksid kasutada neid ja katsetada neid uusi tehnoloogiaid enne seda, kui nad investeeringuid teevad. siis veel äh, digitaalpädevused, äh, see on väga tähtis teema, sellepärast et kui me räägime sellest ja me tahame, et meil oleks äh, digitaalse innovatsiooni keskus kõikides Euroopa keskustes, siis me peame teadma, millised on äh, digitaalsed pädevused ning lähedus on kodaniku jaoks selles kontekstis tähtis. olen sellest teemast rääkinud oma meeskonnaga ning Euroopa Parlamentki on olnud väga koostöövalmis selles küsimuses. kõik äh, küsimused, mis puudutavad küberjulgeolekut, kõigepealt Denisa roll on väga täpne. pidage meeles seda, et meil on Nitsa ja Nitsa lepe, direktiiv äh,, mis on esimene õigusakt küberjulgeoleku valdkonnas ENISA küsimuses. parlament teeb oma tööd, ma ei tahaks parlamenti mõjutada siin, aga me tugevdame nii operatiivvõimekust kui ka inimressursse selles agentuuris ja ja äh, kui ma räägin operatiivvõimekusest, tegevusvõimekusest, siis mäletate, me andsime võimaluse liikmesriikidele äh, samuti äh, esitada taotlusi äh, Niisale, et Niisa aitaks neil määratleda, millised on nende nõrgad kohad ning kuidas neid äh, nõrki kohti kõrvaldada. Niisa täidab oma ülesandeid ja see muutub, aga tegemist ei ole uue üksusega me tahame luua pädevuskeskused liikmesriikides ja alles peab jääma ka keskne üksus, et äh, me tagaksime vajalikud investeeringud oma tehnoloogilise võimekuse suurendamiseks ning äh, äh, inimressursi arendamiseks. seetõttu Enisa ameti tegevusest üks osa peab olema Brüsselis selleks, et koostöö toimiks, et infovahetus saaks toimida võimalikult kiiresti. siis tahtsin tõstatada küsimuse ENISA ning teiste ametite koostöö kohta, see koostöö algab nüüd. me ei ole selle, ei olnud selle teemaga tegelenud, aga nüüd siis äh, kuu aega tagasi kirjutasime alla vastastikuse mõistmise memorandumile SERF-i äh, äh Äh, NISA, Euroopa Kaitseagentuuri vahel äh, ja selle eesmärgiks oli teabevahetuse edendamine ning parem vastupidavus küberjulgeoleku valdkonnas. rääkisin juba NISA direktoriga, see teema tõstatub igal kohtumisel temaga, me peame arvesse võtma uusi tehnoloogiat ning äh, analüüsima kõike võimalikult kiiresti. see teema jääb minu tähelepanu keskmesse ka tulevikus. mis puudutab usaldust ja traadita internetiühendust kogu Euroopale, sest need ühendused, need teemad on omavahel seotud, mis ju siis äh, toimub äh, traadita ühendusega Euroopale, jah, me oleme oma edu ohvriteks langenud selles küsimuses. mitte kunagi ei ole mingi teema vastu sellist äh, huvi tuntud äh, mitte kunagi ei ole kohalikud omavalitsused tundnud Euroopa projekti vastu nii suurt äh, huvi. ka vähem kui kahe kuu jooksul äh, tehti meile äh, kaheksateist tuhat avaldust ja pöördumist kolm tuhat viissada taotlust esitati juba viie esimese sekundi jooksul, viis tuhat kümne sekundi jooksul ja serverid põhimõtteliselt ei pidanud vastugi, saime siis teada, et on tehniline programm, probleem ja seetõttu siis äh, andsime võimaluse esitada oma taotlused hiljem. ja kui kell on äh, viisteist äh, Brüsselis, siis kell on näiteks neliteist Bulgaarias. ja mõned said esitada oma taotlused varem, mõned pärast. meie põhimõte on aga selline jah, et kes esimesena oma taotluse teeb, äh, seda me arvestame ja nüüd äh, samas ei olnud vajalikud tingimused tagatud selleks, et see nii oleks, seetõttu otsustasime selle esimese hanke tühistada või algatuse tühistada me tahtsime samas, et menetlus ei kannataks selle all ajaliselt. kui me oleksime äh, teinud nii, nagu me olime välja kujutanud, äh, kuulutanud äh, viieteistkümnes mai, siis esimesed tuhat oleksid pidanud saama oma teate septembri alguses, aga nüüd me tahaksime selle konkursi uuesti välja kuulutada sügisel. Need, kes on juba ennast registreerinud, on juba registreeritud ja me palume, et nad lihtsalt vajutavad äh, nupule taasesitada kandidatuur ja minu meeskond teeb äh, tõsiselt tööd selleks, et äh, varasem läbikukkumine ei korduks. teiseks me kanname hoolt selle eest, et meil oleks rohkem vahendeid, et me saaksime rohkem omavalitsusi kaasata, see on meie jaoks tähtis. ja teie võite olla kindlad, et kindlasti luuakse Taadita internetiühenduse programm kaks ja see on minu jaoks tähtis küsimus, see on sümboolse väärtusega äh, projekt meie jaoks ja kõigepealt ma tahaksin seda, et septembri alguses oleks rohkem neid omavalitsusi, kes saaksid vautšerid ja töö saaks hoo sisse ja pärast seda hakkame kaitsma seda projekti, mis on igati eluvõimeline ja selles küsimuses võite kindlasti olla kindlad, et mina annan endast parima ja ma vabandan väga, et äh, juhtus nii, nagu nüüd maikuus juhtus, aga igal juhul meie oleme väga huvitatud sellest, et see kunagi enam ei korduks. ja nüüd siis teema, mis puudutab digitaalseid pädevusi nagu te teate, see on minu jaoks südameküsimus, Digitaalse Euroopa programmis eraldasime seitsesada miljonit eurot digitaalpädevuste arendamiseks, arvud on mm, on teile paremini teada, praegu on meil puudu kolmsada viiskümmend tuhat IT-spetsialisti ja õige pea on see juba pool miljonit, aga Digitaalse Euroopa projekt üksinda ei suuda seda äh, viga korvata, me katsume siis teha koostööd teiste volinikega, muuhulgas pean silmas siin näiteks Erasmus pluss programmiga seotud võimalusi, digitaalse tegevuse te,, digitaalse digitaalset tegevuskava, siis algatame ka digitaalsete võimaluste süsteemi ähm, katseprojekti, tahame pakkuda ähm, Euroopa äh, üliõpilastele võimaluse äh, käia praktikal, äh, piiriülese praktikal ähm, ja me tahaksime teha koostööd ettevõtetega ja teie oma koduriikides, oma valimisringkondades võite ka neid algatusi tutvustada mulle meeldiks see, kui ähm, me saaksime kaasata üliõpilased, kes ei oleks ainult infotehnoloogia spetsialistid, ka humanitaarteaduste üliõpilasi, sotsiaalteaduste üliõpilasi, anda neile võimalused äh, plokiahela äh, tehisintellekti, äh, veebidisaini küsimustes on võimalusi ka neile. ja see, mis puudutab digitaalse hariduse tegevuskava, siis digitaalse äh, hariduse tegevuskavas oleme juba ette näinud äh, traadita internetiühenduse programmi võimalused äh, ja äh, liiga sageli räägitakse noortest ja samas kakskümmend viis protsenti noortest ütlevad, et nad ei usalda oma õppejõude, sellepärast et nad ei tunne, nood ei tunne digitaalmaailma piisavalt hästi. nii et see eeldab koostööd teiste volinikega ning Digitaalse Euroopa programm ei ole minu jaoks teisel kohal, me ei ole loonud siin mingisugust hierarhiat, et tehisintellekt äh, oleks esimesel kohal, pädevused teisel kohal. Äh, me, meie jaoks on viis peamist valdkondi ja nendes valdkondades Euroopa peab edenema ja peab edenema üheaegselt ja seetõttu oleme valmis tegema ka strateegilisi investeeringuid. mis puudutab äh, digitaaltaristut ning kiirmenetlust, siis selles valdkonnas ma endale kohustusi praegusel hetkel võtta ei tahaks, jätkame tööd selles valdkonnas ja mis puudutab äh, investeeringuid äh, maapiirkondi ja linnapiirkondi, siis jah, meil on Euroopa ühendamise rahastu, kuid olgem äh, ausad, üks kuni kolm miljardit Euroopa eelarve suurendamist, siis mõningate võtmepiirkondadega saame tegeleda nende vahenditega, aga kui me vaatame, siis vaatame, mis edasi juhtub uue kommunikatsiooni kooskõlaskooskirjaga, siis me selle kaudu saame tagada prognoositavuse ning kindlustunde investoritele. seda me oleme üritanud elektroonilise kommunikatsiooni eeskirjadega teha. me tahaksime julgustada internetiühendust parandama, see on meie plaan järgnevaks aastakümneks, mina arvan, et oleme saavutanud parima võimaliku tasakaalu parlamendi, nõukogu ning komisjoni esialgse teksti vahel. paari sõnaga veel tehisintellektist. tegemist on äärmiselt tähtsa teemaga minu jaoks. ja jällegi meie äh, tehisintellekti strateegias oleme äh, määratlenud kolm mõõdet, mis on meie jaoks ühtviisi tähtsad. ühelt poolt me peame tugevdama tehnoloogilist äh, tööstus, tööstuse tehnoloogilist võimekust tänaseks kahe tuhande kahekümnenda aastani üks koma viis miljardit eurot ja see peaks mobiliseerima avalikud ja erainvesteeringuid kahe tuhande kahekümnenda aastani kogu kakskümmend miljardit eurot ja siis järgneval aastakümnel kakskümmend miljardit eurot igal aastal. teine oluline osa tehisintellekti strateegia osas on see, et me peaksime tegelema sotsiaalmajandusliku küljega, peaksime mõtlema selle üle, milline on mõju tööturule, kuidas on lood pädevustega ja jällegi digitaalse innovatsiooni keskustel on siin oma roll, meil on veel see blueprint äh, mehhanism, mis võimaldab meil reageerida sektorialastele vajadustele kiiremini kui varem ja siis meie strateegia digitaalse, äh, tehisintellekti valdkonnas aitab tuua äh, lisaväärtust selles valdkonnas, et me tegeleme ka selle asja õigusliku arengu ning eetilise arenguga parlament on palju juba ära teinud, proua Delvaux raport, meil on ka kõrgetasemeliste ekspertide rühm, ka viiskümmend kaks eksperti on välja valitud ja nad tulevad järgmisel nädalal kokku ja esimest korda on meil paigas ka töörühm, kus on liikmesriikide esindajad ja enne, kui ma siia teie juurde tulin, käisin just nendega kohtumas ja on selge, Äh, et tänasel päeval, kui me räägime tehisintellektist, siis kõik teavad, et see on suurepärane võimalus, üüratu võimalus, aga arvesse tuleb võtta seda, et äh, töö, inimesed kardavad, et nad kaotavad oma töö ning äh, nende usaldus on praegu veel üsnagi habrastel jalgadel ning selle kallal tuleb tööd teha. pädevused, digitaalse innovatsioonikeskus, VKE-d on teemad, millega tuleb tegeleda Artificial Intelligence on Demand äh, platvorm on see, mida me tahame äh, ja see võimaldab juurdepääsu algoritmidele ja nii edasi. Ähm, need on siis kõik erinevad algatused, mille eesmärgiks me tagame seda, et areng tehisintellekti valdkonnas ei peatu, et me teeme koostööd Euroopa Parlamendiga ja liikmesriikidega, tagame, et tegemist on võimalusega Euroopal taas liidriroll saavutada Äh, aga teha seda Euroopa moodi, võttes arvesse sotsiaalmajanduslikku mõõdet, äh, pädevusi ning äh, eetilist mõõdet. suur tänu, proua Liinart, teie edasise koostöö eest juba ette, ootan seda pikisilmi. ma ei tea, kas mul õnnestus kõikidele küsimustele vastata, loodan, et midagi vahele ei jäänud, veel üks küsimus siiski, mis puudutas küberjulgeolekut jälle mis puudutab sertifitseerimist, siis me usaldame ähm, parlamenti, kes selles valdkonnas oma tööd praegu teeb. ärge unustage seda, et meie ettepanekus oli tegemist vabatahtliku lähenemisviisiga ja kui me räägime küberjulgeolekust, siis me, ähm, me ei, peame liikmesriikide võimalustega arvestama ja seetõttu on meil NISA roll paigas ja sertifitseerimise süsteem on selline, et äh, tööstuse äh, valdkonnal äh, liikmesriikides on oma roll mängida ja kui me räägime küberjulgeolekust, liikmesriikide vastupidavusvõimekusest, siis ma tahaksin, et liikmesriigid nüüd tutvustaksid mul, mulle seda, kuidas nad blueprinti paika saavad ja koostöö laiaulatuslike rünnakute kohal paika saavad mina tegelen aga meie pädevustega, liikmesriikide pädevuste keskused äh, ja äh, tipptasemekeskus siin Brüsselis, et me saaksime koondada kõiki eksperdid, et me saaksime tõesti edendada ja vahendada neid häid tavasid, tegeleda vastupidavuse küsimusega ja nii, et me ei pea äh, ülepeakaela äärmiselt negatiivsete mõjudega tegelema, nagu mõnikord juhtub. ma loodan, et tõesti mul õnnestus suuremale osale küsimustest vastata ning suur tänu teile tähelepanu eest! Excellent! I think uh... suur tänu! meil ei ole enam palju aega. Ehm, suur tänu nende täpsete vastuste eest ehm, ootan huviga meie edasist koostööd. head sõbrad, homme toimuvad äh, ITRE komisjonis kell kümme hääletused. suur tänu teile, kohtume homme hommikul kell kümme